Well, ladies and gentlemen, let's start. daamid ja härrad, alustagem. You know the agenda. Te teate päevakorda, kui teil on mõtteid päevakorra kohta, siis andke teada, muidu kinnitame selle. jah, päevakord on kinnitatud. Today. nagu te teate, täna toimus Välisasjade Nõukogu kus räägiti Ukrainast pärast Krimmi referendumit. ja meil on nüüd selle nõukogu järeldused. ning põhiline punkt nendes järeldustes on see, et Te teate, et tehti see pakkumine ja kuna mitte mingit tulemust ei tulnud sellele pakkumisele, siis nõukogu otsustas sisse viia lisameetmed nagu varade külmutamine ja äh, reisingde piiramine selleks, et kaitsta Ukraina terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Need kolm lehekülge jagatakse teile kohe laiali. nii et äh, võib-olla homme on meil võimalus veel kord rääkida seda dokumenti üksikasjalikumalt. kui meil õnnestub äkki mis-, härra Vimo siia kutsuda. eelmise koosoleku protokoll on olemas, on teil selle kohta kommentaare ei ole, siis läheme päevakorra esimese punkti juurde, milleks on avalik kuulamine, mis puudutab Euroopa Liidu vastust Venemaa välis- ja kaubanduspoliitikale tema ida ja seda Euroopa Liidu idapartnerlusriikides. ma tervitan siin meie kolleegi härra Valesat, kes äh, esindab siin Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni ja me arutame küsimust, mis enne arenguid Krimmis oli juba piisavalt murettekitav. Need meetmed, mida Venemaa vastu võttis kaubanduse valdkonnas ja välispoliitikas, nii et need tuleks nüüd läbi arutada, me oleme tõesti kõike seda näinud ja nüüd on tekkinud uus vaatevinkel äh, see tekkis eilse referendumiga ja meil tuleb mingi vastus sellele leida. meil on siin neli eksperti, doktor Vojtšuk, kes ähm, on Venemaa Ida-Euroopa Uuringute Keskusest Birminghami ülikoolist, doktor Kassievi Keiser, äh, tema esindab äh, Brüsseli Rahvusvaheliste Uuringute Kooli ja Gendi ülikooli, siis Gunnar Viigand komisjonist ja ja härra Pallas, kes on kaubanduse peadirektoraadist. nii et kõigepealt annan sõna härra Valesale. suur tänu, härra esimees, mul on väga hea meel siin kaasjuhtida seda tänast äh, avalikku kuulamist, sest nagu te ütlesite, on tõesti selle kuulamise korraldamine väga õigeaegne praegu idapartnerlus sai alguse kahe tuhande kaheksandal aastal ja Ida- ja eurooplased on seda vaadanud kui mootorit selleks, et kuues idapartnerlusse kaasatud riigis muudatusi ellu viia ja Venemaa on ohustanud seda idapartnerlust ja on muut-, toonud välja ka oma konkurentsiprojektid nagu Euraasia vabakaubandus äh, ja tolliliit Venemaa ei ole ilmselgelt selle partnerlusprogrammi osa, aga ta kutsub ka oma naaberriike nagu Valgevenet mitte osalema nendes projektides, vaid osalema Venemaa projektidest. viimastel kuudel oleme me näinud, et Venemaa viib sisse üha rohkem meetmeid selleks, et veenda idapartnerlusriike äh, et nad loobuksid oma partnerluse assotsiatsioonilepingutest Euroopa Liiduga selleks, et toetada Venemaa poliitikat, nagu näiteks Euraasia tolliliit. see kõik sai alguse täiesti õigustamatute kaubanduspiirangutega Ukrainas ja Moldovas eelmisel aastal. Armeeniale ja Gruusiale avaldati poliitilist survet, eriti julgeoleku osas ja peale selle avaldati finantssurvet ka Ukrainale. selline alandamine pärast Ukraina valitsuse vahetumist on nüüd endaga kaasa toonud olukorra Krimmil, mis ei puuduta mitte ainult Ukraina-Venemaa suhteid, vaid tegelikult kogu Euroopa Liidu julgeolekut ja rahvusvahelisi suhteid. me tegelikult kõik ka eeldasime ja ootasime seda, et Venemaa rikub ära Vilniuse tippkohtumise ja Maidani väljakul protestijad tulid just sellepärast tänavatele Venemaa üritab oma eesmärki saavutada, õõnestades idapartnerlust. ja need püüdlused olid meil kõik teada, sest kasutati jõumeetmeid, energiahinnad, kaubanduspiirangud, surve avaldamine poliitilistele liitlastele naaberriikides, julgeolekupingete tekitamine ja nii edasi Need Venemaa poliitikad on olnud siiamaani edukad, aga Need tõstatavad terve rea küsimusi, mille üle tuleb täna järele mõelda. miks need riigid äh, annavad järele Venemaa survele? me peame aru saama, et äh, nende panustamine idapartnerlusse äh, kadus nii kiiresti, mis näitab, et meil on probleeme siin äh, struktuuriga, eriti finants- ja julgeoleku küsimustes idapartnerlusprogrammides kuidas Euroopa Liit saab paremini vastata Venemaa poliitikatele, mille eesmärgiks on Euroopa Liidu suhete halvendamine kolmandate riikidega? meil on teatud meetmed, millega toetada idapartnerlusprogrammiga osalenud riike ja neid tuleks kasutada tihemini. Need on, peame tõesti mõtlema, kas neid ka parandada või uuesti üle vaatama Euroopa Liidu vastus, ametlik vastus Venemaa surveavaldustele idapartnerlusriikidele. ma arvan, et ka sellest on meil väga palju õppida. oli õppida juba eelmistel nädalatel ja kuudel, tõesti, meil on puudujääke ka selles valdkonnas. ja veel, mõeldes selle peale, et Venemaa on nüüd sekkunud Krimmi poolsaarele, tuleb mõelda, kas Euroopa Liit on adekvaatselt vastanud, kas abiprogramm, mille komisjon välja pakkus Ukrainale ja mida toetab ka nõukogu, kas see läheb õiges suunas selleks, et äh, tugevdada majanduse taastamist, kuid kas see on piisav selleks, et äh, äh, võidelda ilmselge julgeoleku vastu? nüüd Euroopa Liit kavatseb vastu võtta sanktsioone. äkki täna kuuleme sellest rohkem, aga on väga ebatõenäoline, et Krimmi, Krimm läheb tagasi Ukrainale Need on need küsimused, millele meil tuleb täna vastuseid otsida. ma arvan, et see kuulamine võib äh, endaga kaasa tuua väga palju soovitusi ka tulevikuks, kuidas paremini vastata ja isegi ära hoida selliseid olukordi, aitäh. aitäh, härra esimees. ja kui lubate, siis ma ka juhatan sisse meie kõnelejad. ei, siiski mitte jah, ja nüüd anname sõna meie neljale külalisele. alustame doktor Voltšukiga. ma palun, tulge siia ehm, ette, tal on ehm, ka slaidid, mida ta teile näitab ja kui võimalik, ehm, üritage kümme minutiga piirduda selleks, et me saaksime hiljem ka arutelusid pidada. doktor Vojtšuk, teil on sõna, palun. Thank you very much um, for the invitation suur tänu kutse eest, tõesti väga õigeaegselt toimuv äh, üritus, mina räägin Venemaast ja nendest majanduslikest mõjudest, kuidas Venemaa mõjutab idapartnerluse programmiga liitunud riike ja kuidas ta karistab äh, neid selle eest, et nad on valinud Euroopa kursi. ja mul tuleb öelda, et ma olen politoloog ja ma vabandan kõikide majandusteadlaste ees siin saalis, kuid ma arvan, et on isegi hea seda küsimust vaadata politoloogina, sest ma räägin sellest, kuidas Venemaa käitub idapartnerlusriikidega ja tõesti, selle taga on ju tõesti poliitikud ja arvestades õigusriigi olukorraga Venemaal ja kuidas Venemaa suhtleb oma partneritega, siis on väga raske tegelikult ette ennustada äh, Äh, majanduslikke mõjusid, kuid politoloogina võin teile et ilmselgelt kinnitada, et Venemaa on juba alustanud oma partnerite karistamist ja seda just majanduslikus mõttes. ma selgitan, kuidas Venemaa seda kõike teeb. Te näete siin meie idapartnerluse riike, ma keskendun Gruusiale, Ukrainale ja Moldovale. ja ma alustaksin taustalt, sellepärast et taust on väga tähtis mis oli meil kahe tuhande kümnendal aastal endise Nõukogu Liidu aladel. meil oli selline paindlik valik, nii-öelda pehme õigusloome ala majanduslikes suhetes, meil oli terve rida lepinguid, mitmepoolseid lepinguid, mõned kutsusid seda nii-öelda spagetikausiks, et meil oli seal umbes sada viiskümmend erinevat lepingut kahepoolselt, mitmepoolselt. peale selle väga vähe toimus delegatsioonide tasemel suhtlemist ja tegelikult rakendamine toimus väga väikesel määral ja sellepärast tõesti oli meil võimalik kaubanduslepinguid nii paindlikult sõlmida. selline oli siis taust ja seda siin juba mainiti, seda Euraasia tolliliitu ja seda ühtset majandusala ja oodati, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Euraasia majandusliit tõesti muudab kogu ümbritsevat piirkonda, sest siis viiakse sisse äh, karmikäelised äh, seadused ja seda kunagisel Nõukogude Liidu alal. ma vastaksin nüüd härra Valesale, et äh, et mil määral tegelikult äh, Venemaa vastas idapartnerlusprogrammile või et kas ta toetas oma programmi välja siis nii-öelda konkurendiks idapartnerlusprogrammile. nüüd see Euraasia mandri lõimimine, et kuidas see nüüd mõjutab, milline režiim seal on? ma juba ütlesin, et tegemist on väga kaugele ulatuva suurte eesmärkidega programmiga ja seal on väga tugeva asümmeetria erinevate liikmesriikide vahel. nii majanduslikus mõttes kui ka poliitilises mõttes. Äh, näiteks ähm, Valgevene ja Kasahstani üle Venemaal on ilmselgelt võim ja peale selle on meil ka otsustusmeetmed, mis tähendab seda, et äh, ühel riigil on üks hääl ja mis tähendab seda, et Venemaad on võimalik nii-öelda maha hääletada. aga tollid nüüd siis kui Venemaa määrab tollid ka Ukrainale näiteks, siis kogu Euraasia Liit peab selle siis heaks kiitma. nii et küsimus on tõesti selles, kas Ven-, Valgevene ja Kasahstan järgivad ja toetavad Venemaad. aga peale selle on väga tähtis ka see mittedemokraatlik profiil nendel kõikidel liikmesriikidel mis toob endaga kaasa väga palju mänguruumi, eriti kui peatakse läbirääkimisi Valgevene ja Venemaa vahel selle üle, kas tuleb tollimäärad kehtestada Ukrainale või mitte, aga tegelikult ta ei sõltu mitte ainult sellest, mida ütleb Venemaa, vaid ka see, kuidas tõlgendavad idapartnerlust Valgevene ja Kasahstan kas Venemaa on võimeline multilateralismi sisse viima, see on üks tähtsamaid küsimusi teadlaste jaoks. ja siis veel ka see Venemaa huvi tugevdamaks ja laiendamaks äh, integreerimist novembrikuus ma Euraasia majanduskomisjoni kohtumisel osalesin ja ma nägin, et kasahstanlased ja valgevenelased ütlesid, et me oleme kõik partnerid. nii et mis puudutab süvendamist, siis Venemaa üritab seda multilateralismi sisse viia, aga olukord on hoopis teistsugune, kui me räägime laiendamisest ja me isegi teame, et Valgevene kutsuti Euraasia tolliliitu Äh, kolmanda detsembri otsusega. kolmanda septembri otsus, äh, nimelt Armeenia president teatas, et nemad äh, liituvad tolliliiduga, ilma et mingit kutset oleks. me teame, et seal toimus nelja silma kohtumisi. mis puudutab laienemist Euraasia tolliliidu puhul, siis tegemist on Venemaa projektiga Valgevene ja Kasahstan selle kohta pole peaaegu mitte midagi öelnud, eriti kui me räägime Ukrainast ja Armeeniast. nii et eh, Euraasia režiimi sees on meil tõesti mitmetasandilisus, aga seestpoolt siiski mitte, kuid juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal president Putin oli veendunud, et ta võib eh, kindel olla, et ülejäänud liitlased, Valgevene ja Kasahstan siis ehk toetavad teda, kui on vaja näiteks piirid kinni panna Ukrainaga. nii et ta ei eeldanud eh, mingeid ebakõlasid. ja täiesti selge on see, et Venemaal on terve rida kahepoolseid ja mitmepoolseid meetmeid, millega tal on võimalik mõjutada idapartnerlusprogrammiga liitunud riike ja üks meedetest on ju see kõige viimane kahe tuhande üheteistkümnenda aasta vabakaubandusleping, millega on võimalik kasutada siis erakorralisi kaitsemeetmeid. tegemist on väga avatud meetmega ja Venemaa on näidanud, et ta kavatseb seda ka kasutada. vaatame nüüd väga kiiresti. see ainus riik, mille puhul nüüd see uute liikmesriikide meelitamine ja riik, millega on nii-öelda kõige rohkem peibutust olnud vaja, selleks oli Ukraina. meil on terve rida argumente siin välja toodud, nagu majanduslik kasu nii lühikeses kui ka keskpikas perspektiivis, siis ka tehnilise konvergentsi ja tehnilise koostöö toetamine Venemaa ja Ukraina vahel ja sinna lisandub veel ka poliitiline argument, et Ukraina oleks palju tugevam partner Euroopa Liidu jaoks. nii et et kui ta liituks Venemaaga, siis oleks Ukrainal võimalik ka saada palju parem leping ja parem positsioon suhetes Venemaaga kakssada üheksateist miljardit dollarit oleks see, millest Ukraina oleks kasu, mis Ukraina oleks saanud järgmise kahekümne aasta jooksul, ehk et kasutati präänikupoliitikat. kuid üha rohkem on hakatud kasutama ka piitsa. E, näete siin, et tegelikult esimest meedet on hakatud juba kasutama, nimelt Krimmi poolsaarel ja terve rida muid meetmeid, mida Venemaa võib kasutada. Need on juba nii-öelda aktiveeritud ja ülejäänud ka aktiveeritakse. majanduskaristuste, sanktsioonide kasutamine ja ka kõik need kaitsemeetmed, need võivad tulla. siis veel ka kaubandusembargo teatud toodetele, veel ka tollimaksud ja ka tollimaksude tõstmine selleks, et dumpingut teha. peale selle ka energiat puudutav äh, küsimus ja siis ka piiratud tööjõuränne. Need on need küsimused, millele mina sooviksin keskenduda, sest äh, võib-olla ühe riigi jaoks nad ei ole tähtsad või nii mõjuvõimsad, aga kui need kasutada kõiki korraga ja kõikides riikides, siis need võivad tõesti halvata meie äh, idapartnerlusriike. näete, siin on meil piimatööstuse esindajad Gruusiast ja tõesti need piimatootjad äh, ei ole võimelised äh, oma tooteid Euroopa Liidu turule tooma lähiaastatel, aga rääkides nüüd karistustest, siis Moldova puhul me teame, et veini ja alkoholitoodete puhul see oli niimoodi kakskümmend kaheksa protsenti ekspordist läheb Venemaale, me teame, et Venemaa on avanud oma turu äh, nii et Euroopa Liidul on väga konkurentsivõimeline veiniturg ja sellepärast Moldoval on väga raske olnud siia siseneda, sellest kasu lõigatada, aga näiteks Venemaa puhul Moldova ja Gruusia veinide maine on väga kõrge, nad on väga äh, hästi tuntud. siis mis puudutab energiahindat, siis tõesti energiahinna tõstmine on raske, pluss siis veel ka see võlg, mis suureneb äh, maksmata äh, energiasse on neli miljardit eurot. tõesti, tegemist on sellise väga raske õigusloomelise küsimusega. Moldova puhul on siin näiteks see Transnistria gaas, mis läheb läbi Moldovaga. Moldoval pole mitte mingit mõju sellele. nii et tõesti, võlad on suured, me räägime sajast, kolmesajast tuhandest kuni poolest miljonist Moldova ütleb, et see on kaheksa protsenti, Venemaa ütleb, et kakskümmend viis protsenti Moldova SKT-st tuleb ähm, tööjõu rändamisest. Gruusia, kuigi tal on otsene piir Venemaaga, hoolimata varasema, just tänu varasematele kaubandusembargodele on juba suutnud oma kaubanduspartnereid laiendada ja Gruusia on mõelnud, kuidas äh, paremini ja rohkem äh, viia oma kaupa Euroopa Liitu, aga samal ajal, mis puudutab veinitööstust, siis äh, Venemaa ja endised Nõukogude Liidu vabariigid on olnud pigem parimad tarbijad, sellepärast et maitse on seal teistsugune, pigem selline magusam vein on see, mida seal arvestatakse. nii et äh, mis puudutab kaubandust, siis Gruusia on veel haavatav ja äh, töötajate ränne on tõesti väga suureks ohuks Gruusia jaoks. nüüd aga Ukraina Ukraina on kõige rohkem haavatav, ütlen mina. Moldova on äh, Euroopas üks vaesem, kõige vaesem riik ja see mängib ka väga tähtsat rolli. kuidas nüüd aga Venemaa saab Ukrainat karistada? kui me nüüd vaatame näiteks äh, raudteetööstust, siis me teame, et Venemaa enam ei telli mit- äh,, raudteevaguneid, see on aga kaheksa protsenti Ukraina äh, ekspordist Venemaale, peale selle veel ka äh, masinatööstus, mis on põhiliselt Lõuna- ja Ida-Ukrainas, nii et mida siin on öeldud, kui äh, äh, Venemaa siin oma piirid kinni paneb, siis põhimõtteliselt on see surmahoobiks nendele sektoritele. siis veel ka kaubandusembargod, me teame, et see on sealihale, šokolaadile ja piimatoodetele ja kui me vaatame nüüd seda Ukraina-Venemaa kaubandussõda, mis toimus eelmise aasta augustikuus, siis Venemaale ei tulnud mitte mingit informatsiooni selle kohta, miks ei olnud võimalik Ukraina tooteid Venemaale viia. Venemaa lihtsalt kasutas oma tollikoodekstit, mille töötas välja Euraasia tolliliit, et põhimõtteliselt ei olnud mitte võimalik siin ära teha äh, Ukraina puhul välja arvatud see, et tõstatati küsimus WTO-s, aga samal ajal jällegi argumendid polnud väga selged. ja jällegi see piiride kinnipidamine, kinnipanemine, see on ka olnud see, millega on siin tegeletud, pluss siis veel dumpingu tekitamine tollimaksete kaudu. ja siin tõesti õigusloomeliste küsimuste tõstatamine jälle väga tähtis. ma võin teile muidugi tuua siin ka üksikasjalikumat informatsiooninumbreid võib-olla kõige tähtsam majanduslik mõju, mis Venemaal on, on tegelikult just need energiahinnad, need mõjutavad Ukraina majandust tõesti kõikides valdkondades ja me teame, et hinnad tõusevad ning peale selle ka tööjõu äh, ränne, see puudutab põhiliselt Lääne-Ukrainat, kus äh, inimesed äh, on pigem valmis lahkuma. siis veel kaks slaidi ja meil, mis on ka tähtis Venemaa retoorika on olnud pigem selline, et nad, me ei räägi mitte ainult pikaajalistest eelistest, vaid ka lühiajalistest karistustest ja Venemaa on olnud väga edukas nii-öelda riigipõhiste sõltuvuste ärakasutamisega. ja peale selle on nad väga palju mõjutanud just koduturul tegijaid nii et on kasutatud nii positiivseid kui ka negatiivseid meetmeid, mitte ainult selleks, et meelitada uusi liikmeid tolliliitu, vaid ka karistada neid, kes ei liitu. nii et Venemaaga ar-, suure tõenäosusega idapartnerlusriikidele, et karistusmeetmeid peale paneb ja sellega tõstab äh, Venemaaga idapartnerlusriikide Euroopaga lõimimise kulu. tegemist ei ole mitte mingi sellise äh, lühiajalise võitlusega pärast Vilniuse tippkohtumist, vaid tegemist on pikaajaliste meetmetega selleks, et vältida nende riikide Euroopa kursi mainimist. see ei ole enam, enam mitte mingi peibutamine, vaid see puudutab tõesti ainult karistamist ja blokeerimist. ning lõpetan siinkohal. aitäh, ütleb härra esimees. Teie järeldus oli meie jaoks muidugi väga suureks üllatuseks nüüd annaksin sõna doktor Kesserile, eh, kes räägib Brüsseli Rahvusvaheliste Uuringute Kooli, kooli ja Gendi ülikooli nimel, jällegi kümme minutit. Um, suur tänu, esimees see kriis, mida oleme näinud Krimmil viimaste nädalate jooksul, ei ole tingimata uus konflikt, vaid see konflikt on tegelikult juba aastaid pealispinnal kobrutanud ja on jõudnud lihtsalt uuele tasandile ja nüüd on see jõudnud sellisesse punkti, mida keegi ette ei näinud. nimelt, kui seni äh, põhiliselt kasutati majanduslikke vahemeid, vahendeid äh, ja ähva- ja Venemaa ähvardas eelkõige assotsieerimise lepingut sõlminud äh, riiki, siis äh, nüüd on ta sii-, püüab ta siis ühendada Krimmi Venemaaga, nii et see on üks suur samm edasi majanduslikest meetmetest. Venemaa on seda liini ajanud juba mitmeid aastaid, aga nüüd on jõudnud uuele tasandile. ja see näitab, et Ukraina oli Venemaa jaoks selline punane joon, millest äh, edasi ei saanud minna see kõik loob täiesti uue olukorra idapartnerluse kontekstis. nimelt, et lepingute allkirjastamisele ei järgne mitte ainult majanduslikud sanktsioonid, vaid ka militaaroperatsioonid. võttes arvesse seda uut konteksti suhetes Venemaaga, räägin ma räägiksime kahest loost, üks neist on lühi, lühemas perspektiivis räägib praegusest olukorrast ja teine kirjeldab olukorra arengut viimaste aastate jooksul. muidugi paljugi sõltub sellest, mis järgmiste nädalate ja kuude jooksul toimub, kas kas on oodata sellist suletud äh, äh, olukorda nüüd pärast seda referendumit Krimmi, Krimmis või võib konflikt veelgi teravamaks minna. niisiis, see esimene väike lugu, see, mis praegu äh, toimub Krimmis, Krimmi de facto ühendamine Venemaaga ja Venemaa toetus referendumile äh, ma arvan, et see on täiesti selge, et äh, Venemaa on siin astunud üle teatud piiridest ja on loonud ohtliku pretsedendi. on selge, et referendum ei ole seaduslik, see on vastuolus mitmete äh, mitmete rahvusvaheliste äh, lepingute tuhat üheksasada üheksakümmend neli Budapesti ähm, memorandum artikkel kakskümmend kolm lepingust Ukrainaga ja muidugi on siin muudetud piire ja muudetud olukorda ebastabiilseks riigis, et neid eesmärke saavutada ja lisaks sellele on see referendum ebaseaduslik, sest see on läbi viidud ebastabiilses olukorras. inimesed on võetud äh, relva sihikule nii-öelda ja äh, lisaks sellele on de facto lihtsalt haaratud territoorium endale äh, ja äh, sellist territooriumi endale rabamist ei äh, ole, ei tohiks toimuda ilma pikkade eelnevate läbirääkimisteta. Ähm, Milan Kundera on äh, nimetanud Ida-Euroopat kui kõige suurema mitmekesisuse kohta kõige väiksemal alal ja see, ja see puudutab Ukrainat ja ähm, see tähendab, et igasugused lahendused vähemuste probleemi loovad uusi probleeme küsimus ei ole tegelikult äh, mitte niivõrd Venemaa vähemustes, nagu seda Venemaa press kujutab, vaid tegelikult on küsimus strateegilistest küsimustest. Krimm on äh, Venemaale äärmiselt olulise strateegilise tähtsusega ja geopoliitilises mõttes on see Moskva jaoks nii-öelda viimane puhver. kui äh, Kiievi valitsus mõtleb NATO liikmelisuse üle järele, siis see oli muidugi vastuvõetamatu Venemaa valitsusele, eriti võttes arvesse äh, Musta mere laevastiku äh, äh, kohalolu Krimmis, Krimmis. tuleb küll tõdeda, et Ukrainas on ka teatud radikaalseid rühmitusi äh, tekkinud ja Venemaa püüab siin nii-öelda lüüa kaks kärbest ühe hoobiga, et äh, Äh, äh, nii-öelda kaitsta Vene kodanikke äh, samal ajal ning ka varem on olnud Ukraina vene vähemuse hulgas tugevaid ühen-, ühinemismeeleolulisi. Vene keele kasutamine ei ole Ukrainas olnud mitte rahvuse või etnilise päritolu äh, Ehm, kujutamiseks, vaid see on veidi, veidi teist, teistsugune on selle kasutusala, nii et seda rahvuse, rahvuslikku identiteeti on väga raske mõista Ukrainas, vähemalt Ida-Ukrainas. aga nüüd selle pikema loo juurde ja see, see lugu puudutab Venemaa strateegilisi eh, küsimusi ja me näeme, et siin on väga põhjapanevaid suuri küsimusi ja probleeme Venemaa-Ukraina suhetes, mis kestavad juba aastaid. ma arvan, et nendega tuleb tegeleda, et pikemas perspektiivis vältida seda, et me jõuame ühest konfliktist teise. niisiis mõned sõnad Venemaa välispoliitika iseloomu kohta. kui vaadata möödunud aasta jooksul toimunud, siis see poliitika kujutab endast sellist ähm, oma lihaste näitamist. aga see ähm, püüab varjata seda, et tegelikult Venemaa välispoliitikat äh, kujundab hirm äh, ja nõrkus. Venemaa on, äh, näeb kõiki neid küsimusi väga geopoliitilisest vaatenurgast, ta teab, et ta on isoleeritud ja Venemaa tunneb ennast alandatuna, et teda ei ole võetud arvesse suure rahvusvahelise olulise mängijana ei rahvusvahelisel tasandil ega ka Euroopas. ja nad näevad Euroopa samme kui Venemaa vastast poliitikat. Venemaa seisukohast on tegemist geopoliitilise võitlusega, kus ainult üks saab võita see algab aastast äh, tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa Kosovoga, äh, mida nüüd kasutab äh, Venemaa nii-öelda ümberpööratud argumendina. samal ajal laienes NATO, siis hakkasid eraldi arenema Euroopa Liidu naabruspoliitika ja Venemaa naabruspoliitikas on seoses sellega, et Venemaa ei soovinud Euroopa Liidu naabruspoliitikaga ühineda ja kahe tuhande neljandal aastal see võistlus jällegi süvenes ähm, oranži revolutsiooniga, mida, ähm, mida Moskva arvas, et on korraldanud äh, lääne, lääs. samuti, äh, samuti on ähm, Venemaa äh, näinud assotsieerimislepingute sõlmimist sellise konfliktse sammuna nii et on tekkinud selline võistluse loogika ja on selline olukord, et on erinevad alternatiivsed piirkondlikud lahendused Euroopa Liidu ümber ja Venemaa ümber tolliliiduga. see lõhestab Euroopat, see tekitab halva olukorra naabrite vahel, meil on vaja häid suhteid majanduslikke suhteid Venemaaga ja nüüd, kus, kus on juba kasutatud sõjalisi vahendeid, võib öelda, et need äh, valikud on veelgi raskemad. küsimus on Venemaa kohast Euroopas, küsimus on jõujoontes Euroopas ja ma arvan, et tegemist on küsimusega, mida tuleb lahendada, võttes arvesse pikemat perspektiivi seda, mis toimub pärast kriisi ja pärast seda, kui võib-olla Putin ei ole enam võimul. me peame mõtlema usalduse kasvatamisele, me peame mõtlema sellele, kuidas tegeleda mõnede muredega, mis Venemaal on, et vältida seda, et me äh, hüppame ühest konfliktist järgmisesse. ja Venemaa jaoks on, on tõeline küsimus see mõjusfääride küsimus. meie võime arvata, et see ainult näib Venemaale nii, aga me oleme näinud viimaste äh, nädalate jooksul, et see ettekujutus võib äh, karmiks reaalsuseks saada. ja me peame mõtlema sellele, mis on meil puudu, et nende küsimustega tegeleda, võib-olla ei ole meil tugevat struktuuri, et äh, selliseid kriise äh, ette näha. ja võib ka mõelda, et, et me, et me, et me oleme kaotanud oma hoovad tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel ja nüüd peaks mõtlema sellele, kuidas saaks jällegi Venemaad rohkem, paremini integreerida Euroopasse ja nüüd, äh, kui ma toon oma lühema ja pikema perspektiiviga lood kokku, siis mis tuleb välja? ma arvan, et äh, seoses Krimmi olukorraga on sanktsioonid vajalikud. Ähm, need peaks võib-olla sisse viima järk-järgult, et Saksamaal oleks, vabandust, et Venemaal oleks võimalik ka ähm, ähm äh, veidi ennast tagasi tõmmata. me peame võtma arvesse ka majanduslikke küsimusi Venemaa on Itaalia, samasugune majandus kui Itaalial, Venemaa on isolee-, ei ole täielikult isoleeritud kuid ta on siiski üsna, üsna äh, isoleeritud, sest ta ei ole saanud abi ei te teistelt Liidu liikmetelt ega ka Hiinalt ega ÜRO Julgeolekukomiteelt ja kui vaadata ma-, sõltuvust Vene maagaasist, siis meie sõltuvus sellest on väiksem kui tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal, kui oli veel äh, Nõukogude Liit, siis äh, importisime me viiskümmend protsenti maagaasist äh, Venemaalt, nüüd on see jõudnud ainult ühe kolmandikuni ja kui vaadata tarbimist, siis ainult üks neljandik Euroopa Liidus tarbitavast maagaasist on pärit Venemaalt. see on siiski arvestatav osakaal, aga siiski väiksem, kui tihti arvata, arvatakse. nii et me peame mõtlema pikemas perspekt-, mõtlema sellele, mis saab pärast kriisi ja siis, kui Venemaa on valmis tegema järeleandmisi ja äh, kui me tahame vältida konflikte tulevikus pikmas perspektiivis, äh, siis tuleb nende küsimustega tegeleda ja äh, ja me peame mm, püüdma tugevdada just seda, seda Venemaad, kes on Euroopa-meelsem samuti äh, peaks rääkima ka Ukraina välispoliitikast ja sellest, äh, millist rolli võib äh, Ukraina mängida laiemas Euroopa julgeolekustruktuuris. mis puudutab nüüd konkreetselt idapartnerlust, siis ma arvan, et on oluline mõista, et assotsieerimislepingud ja eriti sügavamad majandussidemed, need ei ole neutraalsed sammud, vaid need on seotud ekspordieeskirjade ja standarditega, neil on tugev mõju ja need kinnitavad äh, need riigid Euroopa Liidu majandusorbiiti. ma arvan, et pikemas perspektiivis, kui me saame praegusest kriisist üle, siis me peame kaasama Venemaad, me peame mõtlema selle, kuidas struktureeritult koostööd teha ja eelkõige see suur lõhe, mis jagab Euroopa Liidu äh, kaheks, ühelt poolt idapartnerluse, teiselt poolt äh, tolliliit, Euraasia tolliliit, siis me peame vaatama, kuidas seda ületada. ja lõpetuseks ütleksin, et tegemist on väga raskete ülesannetega, tundub, et praegusel hetkel võivad need olla lausa üle jõu käivad, aga kui me tahame vältida seda, et konfliktid üha jätkuvad, siis peame neid lahendama, võttes arvesse pikema perspektiivi. aitäh! suur tänu! härra Viigand, palun! Euroopa välisteenistusest. Teil on sõna Uh, having... Uh, suur tänu, et korraldasite niivõrd ettenägelikult selle uh, ürituse just nüüd, kui pinged on oma haripunktis. ma loodan, et mõne päeva pärast olukord veidi muutub veidi vähem pingelisemaks ja muidugi Euroopa Liit töötab selle suunas, loodame ka Vene Föderatsioon vastab sellele omalt poolt üsna pea. meil on vaja langetada olulisi, ähm, väga olulisi otsuseid Viini kohtumisel ei ole välistatud, et järgmiste päevade jooksul jõuame kokkuleppele, et äh, saata jälgimismissioon Ukrainasse, see oleks äh, esimene samm pingete maandamiseks ja äh, homme äh, siis äh, kui tuum- äh,, Riigiduumas võetakse sõna Krimmi olukorra kohta, siis äh, see sõnavõtt võib minna erinevas suunas. kui, kui Vene Föderatsioon leiab, et mõne teise riigi valitsus ei ole legitiimne, siis siis hoolimata sellest, tegemist on ilmselgelt rahvusvahelise õiguse rikkumisega, ÜRO harta rikkumisega. nagu eelkõnelejad ütlesid, meil on praegu selline kahetsusväärne olukord, mis on arenenud välja sellest, et majanduslik integratsioon on toimunud erinevalt ja see on viinud poliitilise rivaalitsemiseni. sellel on väga, väga tõsised äh, tagajärjed ja esimest korda pärast külma sõda on meil sellised väljakutsed, et äh, selgelt rikutakse või pannakse küsimuse alla territoriaalne terviklikkus ja see äh, pannakse ühe riigi, jäetakse mõne riigi otsustada ühepoolselt, kas ja kuidas muuta teise riigi piire. Äh, nii et äh, see nõuab väga tõsist vastust, minu kolleeg kaubanduse peadirektoraadist räägib pide-, pikemalt ajaloolisest taustast, aga mina tooksin välja, et äh, siit, siit kõlab nagu oleks süüdlane Euroopa Liit, äh, kes oma kaubandussuhetes äh, siis nii lähipartneritega kui ka rahvusvahelisel tasandil on toonud sellise olukorra ja nende lepingutega me siis adresseerime seda mittetariifset heitmete kaubandustõkete küsimust, millega siis mitte ainult ei keelustata kvoote, vaid ka rakendatakse ja püstitatakse samasugused standardid, ühesugused standardid, nii et et luua de facto suurim ühisturg maailmas. kui meil on võimalik see saavutada partneritega mujal maailmas, siis miks ei ole see võimalik äh, teha meie otseste naabritega? kui me alustasime läbirääkimisi Ukrainaga kahe tuhande seitsmendal aastal, siis ei olnud äh, seda, mis praegu toimub, ette näha ja kui me alustasime naabruspoliitikaga ei olnud äh, seda ette näha, samuti kui me alustasime idapartnerlusprogrammiga kahe tuhande üheksandal aastal, siis äh, oli see juba rohkem ette näha, kuid oli ka teada, et äh, et Ukraina elanikud pooldavad erinevaid erinevaid siis poliitikuid kaasati erinevaid äh, erinevaid äh, inimesi ka Ida-Ukrainast ja nad kõik olid huvitatud koostööst Euroopa Liiduga. nii et sel hetkel tundus, et nii poliitiline kui majanduslik integratsioon Euroopa Liiduga oli soovitud. me, see kõik äh, siis taandub võtmeküsimusele, kas me äh, aktsepteerime riikide suveräänset otsust äh, mille on langut-, langetanud nende rahvas ja demokraatlikult valitud valitsus või lähme tagasi kahekümnenda sajandi mõjusfääride ja poliitiliste mängude ja, ja tugevama õiguse juurde. ehk siis äh, nim-, nimetatud äh, äh, tugevuse õigus, nagu ütles Angela Merkel Bundestagis see küsimus ei puuduta mitte ainult Euroopa Liitu ega Euroopa kontinenti, vaid see läheb veel kaugemale, sest kui selline praktika saab eeskujuks sellele, kuidas tegeleda vaidlusküsimustega, siis ei või see mitte ainult korduda Vene Föderatsiooni poolt, vaid seda võivad korrata ka teised riigid ja sellepärast on Euroopa Liit nüüd, Euroopa Liit võtnud selge seisukoha, just äh, lõppes äh, välisministrite nõukogu ja äh, seal võeti vastu otsus esimest korda ajaloos võtta otsesed meetmed Vene Föderatsiooni vastu, mitmed otsustajad, nii seadusandjad Äh, ja mitmete, mitmete siis äh, äh, Venemaa ametnike vastu ja see on väga tugev seisukoht, me oleme otsustanud kehtestada sanktsioonid meie strateegilise partneri Vene Föderatsiooni vastu, hoolimata sellest, et mitmelt poolt ka siit Euroopa Parlamendist on tulnud üleskutseid ka Magnitski nimekirja kohta ja niisiis, et hoolimata sellest, et on juba varem olnud selliseid üleskutseid sellisteks sanktsioonideks, on see esimene kord, kus selline samm võetakse. ja Välisministrite Nõukogu sõnum on selge, Venemaa ei tohi äh, Krimmi äh, oma territooriumiga ühendada, kui seda siiski tehakse, siis ilmselt astutakse edasisi samme, seda on ka kuuenda märtsi ühisavalduses valitsusjuhid öelnud ja assotsieerimislepingu allkirjastamine Ukrainaga ja eriti poliitiliste sätete allkirjastamine, seda võib näha olulise poliitilise signaalina praeguses olukorras, mis on Ukrainale väga keeruline ja see allkirjastamine ka näitab, et meie valitsusjuhid soovivad kogu lepingut allkirjastada. ja ma sooviksin rõhutada, et see kõik ei ole kunagi olnud äh, osaks plaanist kujundada oma mõjusfääri. selline mõtlemine ei ole kunagi olnud Euroopa Liidule omane, meie usume kaubanduse äh, suhetesse, me usume uutesse investeeringutesse, mis pakuvad inimestele uusi võimalusi ja endine president Janukovitš ütles meile, et umbes kuuskümmend protsenti Ukraina tööstusest on Venemaa kätes selle omanikud on venelased. ka need ettevõtted lõikaksid kasu sellest, kui toimuks vabakaubandus Euroopa Liiduga ja seda kohe, kui selle lepingu sätted rakenduksid. ja ma tahaksin rõhutada ka seda, et meie poliitika Venemaa suhtes viimase aasta jooksul, mis on olnud väga raske, see, seda on iseloomustanud ühelt poolt idapartnerlus doktor Vatšuka tõi selle väga selgelt välja, milliseid erinevaid kujusid on see võtnud. me anname endast kõike toetada oma partnereid, aga ma tahan äh, rõhutada, et äh, me ei püüa siin järk-järgult süvendada konvergentsi Venemaaga, vaid äh, samal ajal, kui oleme süvendanud oma suhteid erinevate idapartneritega, oleme me ka äh, erinevate organisatsioonide kaudu sama eesmärgi saavutada, nimelt standardite harmoneerimist erinevates valdkondades, mis on oluliseks eelduseks, et ähm, ka Vene ettevõtted saaksid siseneda meie turule. samuti on Euroopa Investeerimispank ähm, üks miljardit eurot andnud äh, VKE-de arendamiseks, me oleme ähm, me toetasime Venemaa ühinemist WTO ja OECD-ga kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. ja nüüd on see koostöö peatunud, meil oli jaanuaris äh, oluline tippkohtumine, mis ei tegelenud mitte majandusküsimustega ja seda just sellepärast, et äh, meie idanaabreid ehk siis äh, Venemaa läänenaabreid, neid koheldakse erinevalt vaata meie ühine, ühised naabrid ja selle kohtumise eesmärgiks oligi ähm, rääkida sellest, kuidas süvendada partnerlust Venemaaga. on huvitav, et Venemaa rõhutab niivõrd äh, oma sidemeid Ukrainaga, mille ähm, millega tal on ainult viis protsenti eks-, äh, väliskaubandusest, samas kui Euroopa Liiduga on viiskümmend protsenti tema väliskaubandusest ja kaheksakümmend protsenti välisinvesteeringutest. nii et äh, me peaksime nüüd algatama äh, arutelu uue raamprogrammi üle, samuti pidama ametlikke nõupidamisi, meil on juba varem olnud äh, mitteametlikke nõupidamisi Ukrainaga, siis Vene äh, ettevõtete üle. ma tahan selgelt öelda, et äh, meie ühine perspektiiv on, et luua vabakaubanduspiirkond Euroopa Liidu ja tolliliidu vahel ja sellega luua ühine majandusruum kuid selle aluseks peab olema see, et austatakse suveräänsete riikide otsust ise otsustada selle üle, milliseid suhteid nad tahavad pidada Venemaaga, milliseid Euroopa Liiduga, kas nad tahavad ühega oleksid sügavamad kui teisega. Neid otsuseid ei saa äh,, ei tohi Venemaa ette kirjutada ei Armeenia ega Ukraina presidendile, aitäh! suur tänu teile, härra Varaspalu! suur tänu teile eh, ma-, majanduslikud ja kaubanduslikud suhted eh, Euroopa Liidu ja Venemaa vahel tuleks vaadata üle e, ning sooviksin teile anda pisut detailsemaid andmeid nende suhete iseloomu kohta ja ka erinevuste kohta. me räägime kõigil, igal juhul endistest Nõukogude Liidu liitu vabariikidest, millega on Venemaal laialdased majandus-kaubandussuhted. enamus neist on, äh, astusid äh, iseseisvate riikide äh, ühendusse ja kõigil neil endistel Nõukogude Liidu liidu, liiduvabariikidel on omavahel väga tihedad suhted, mis on loomulikult arusaadav. ja iseseisvate riikide ühenduse eest on saanud mm, multilateraalne vabakaubanduspiirkond, kuid peab ütlema, et suhted on äärmiselt stagneerinud, stagneerunud ja äh, äh, tegu on mittetäielike kaubandussuhetega, mis ei ole eriti dünaamilised ja mis ei äh, näiteks laiene investeeringutele ega teenustele ning samuti ka on probleeme mittetariifsete Eh, maksetega. mis puudutab Euroopa liites, liitu, siis töötasime välja eh, lähendas-, eh, kaubandussuhted meie idanaabritega, kellest olulisim on Ukraina, kellega alustasime koostamist kahe tuhande seitsmendal aastal äärmiselt üle, äärmiselt laiapõhjalise Eh, vabakaubandussuhete eh, sõlmimise alustamisega ning eh, ja samuti töötasime välja raamistiku Euroopa Liidu Ukraina suhete parand-, täiendamiseks. ning äh, see laieneks ka teistele riikidele peale Ukraina, võttes aluseks samad põhimõtted ja eesmärgid, mis pandi paika Ukrainas kahe tuhande seitsmendal aastal. ning see laieneb viiele potentsiaalsele idapartnerile ja läbirääkimised on alanud neist kolmega Gruusia, Moldova ja Armeeniaga kaks kuud pärast seda, kui kahe tuhande üheksandal aastal otsus äh, langetati kevadisel idapartnerluspoliitika kohta, võeti, äh, tekkisid tõsised muutused. Äh, Venemaa, Valgevene ja Kasahstan otsustasid käivitada oma tolliliidu mis tähendaks siis tihendamaid, tihedamaid ja tugevamaid, tugevamaid majandussidemeid kui endises äh, iseseisvate riikide liidus. kuid on erinev lähenemine Euroopa Liidu lähenemise ja Venemaa, äh, tema kahe partneri vahel. kogu äh, see vabakaubandussuhted, mis tähendavad siis väga mitmesuguseid suhteid mitmesuguste partneritega, tähendab seda, et erinevaid, erinevad äh, suhted on võimalikud, et kes on alla kirjutanud part-, ühe partneriga vabakaubanduslepe võib alla kirjutada ka teiste partneritega. sarnastel või, või samadel tingimustel ja vabakaubandus äh, Eh, suhted ei ole kuidagi piiratud, kuid eh, tolliliidu puhul see nii ei ole, tolliliidu eh, puhul on alati tehniliselt õiguslikult tegu ühepoolse partnerlusega, ei ole võimalik sõlmida vabakaubandussuhteid kellegi teisega. nii et seega tollilii-, ettepanek tolliliidu loomiseks on väga huvitav, sest kaks aastat pärast seda, kui Euroopa Liit alustas äh, läbirääkimisi vabakaubandusleppe äh, sõlmimiseks Ukrainaga, otsustas Venemaas luua äh, oma tolliliidu, mis tähendas seda, et Ukraina ei saanud olla ühelt poolt tolliliidu liige, võttes arvesse, millise iseloomuga see oli ja samas Eh, lõpetada ka läbi vabakaubanduslepet Euroopa Liiduga. see oli äärmiselt kahetsusväärne faktor algusest peale, kuna me alati kutsu-, toetanud eh, idanaabrite eh, lähe-, nende soovis arendada oma suhteid Venemaaga, see oleks täiesti võimalik olnud kui ning see oleks võinud tähendada mitte ainult kaubandussuhteid, vaid ka teenuste ja e, kaubandust ja muid koostööliike. see tähendab seda, et Venemaa on see, kes majanduskoostööd hakkas pidama e, geopoliitilise domineerimise e, võimaluseks Euroopa Liidu Venemaa vahelistes suhetes äh, pole Venemaa meil möödunud aastani tõstatanud suuremaid äh, muresid äh, seoses läbirääkimistega ukrainlaste ja teistega. meil on väga tihedad suhted Venemaaga, iga aasta toimub kaks tippkohtumist, see on erand strateegiliste partneritega, samuti toimuvad reguleersed kaubandusläbirääkimised ning Venemaa mured või vabakaubanduslepinguteni võimalike negatiivsete tagajärgede kohta ei ole kunagi leidnud tõstatamist tippkohtumistel, mille osas Venemaa oleks võinud soovida meiega konsulteerida. läbirääkimised jätkuvad ilma suuremate probleemideta ning esimene raud lõppes kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpus. kuid nad on äh, muutunud äh, keerulisemaks pärast seda, kui president Janukovitš sai võimule. probleemid tekkisid äh, möödunud suvel. äkki selgus, et Venemaa hakkas Ukraina suhtes erinevaid meetmeid kasutusele võtma, mitte niivõrd palju tariifseid, tarifaarseid, vaid sest Venemaa kui maailmakaubandusorganisatsiooni liige ei saanud tariife tõsta ja kasutas endiselt alguselt mittetariifseid meetodeid, tehnilisi barjääre, tervishoiumeetmeid äh, äh, äh,, igasuguseid muid meetmeid, mis meie meelest olid äh, äh WTO seisukohast lähtudes illegaalsed. võttes arvesse, et nii Ukraina kui Venemaa on mõlemad maailmakaubandusorganisatsiooni liikmed ning äh, sarnaseid äh, meetmeid rakendati Moldova ja Gruusia vastu. Euroopa Liidul oli algusest peale äh, kahtlusi ja muresid selliste meetmete pärast ning oleme näinud, et nende meetmete identifitseerimi-, intensiiv-, intensiivsemaks muutumine on eh, kaasa toonud endaga tõsiseid tagajärgi. näiteks avastati, et Ukraina šokolaad eh, kasu-, eh, sisaldab kahjulikke andmeid, import tuleb lõpetada. näiteks puuviljad, mis on aastakümneid olnud Venemaa turul, osutusid tervisele ohtlikuks ja Eh, ja ei, Ukraina tooted ei vastanud Venemaa tehnilistele nõuetele. see kehtis novembrikuuni ja mis juhtus detsembrikuus, kõik need probleemid äkki kadusid ära, Ukraina eksport äh, muutusid kvaliteetseks, äh, tervisele ohututeks, kõik barjäärid kaotati ära ning äh, Ukraina sai taas hakata eksportima Venemaale kuni selle aasta veebruarikuuni, kui probleemid äkki tulid tagasi ning äh, olukord on nüüd jälle sama kui augustis, otsustasid, et, otsustati, et Venemaa tarbijatele on Ukraina tooted väga ohtlikud ei ole ilmselt vaja kommenteerida seda, kuidas Venemaa kasutab äh, majanduslikke meetmeid oma partnerite vastu ning äh, lõpetuseks, mida tähendab see Euroopa Liidu Venemaa suhetele? nagu öeldud, on äh, Venemaa kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta augustist WTO liige ning see oli üldiselt positiivne samm, sest läbirääkimised kestsid rekordiliselt kaheksateist aastat see tähendas seda, et äh, paljudes valdkondades toimus liberaliseerimine ning äh, äh, võeti kasutusele uued reeglid, kuid Venemaa on kasutanud väga jõulisi protektsionistlikke meetmeid näiteks põllumajanduses ja paljudes teistes valdkondades, kasutades siis kõiki neid meetmeid, mida mainisin seoses Ukrainaga. seega oli Euroopa äh, äh, Liit sunnitud alustada äh, konflikti lahendusmenetlust, mis ei ole seni kuhugi veel viinud nii et isegi, eh, isegi see esimene nii-öelda mesinädalate aasta ei suutnud Venemaa jaoks mööduda ilma probleemideta. kolleeg mainis uusi eh, läbirääkimisi, mis puudutavad siis partnerluslepingut, eh, kuid kuue aasta jooksul ei tehtud sellega sammugi edasi, kuna Venemaa ei soovinud vähimaidki kohustusi endale võtta, välja arvatud äh, majanduslikes küsimustes. ning lõpetuseks, äh, mis äh, puudutab nüüd seda Lissaboni Vladivostoki eesmärki, loomulikult on see väga tore eesmärk Euroopa Liidu poolt, meeldiks väga, kui need tingimused ka ellu viidakse, kuid lisaks poliitilistele aspektidele ka majandusliku poole pealt pole eriti Venemaa poolt midagi juhtunud äh, selleks, et äh, selle projektiga edasi liikuda. Venemaa blokeerib äh, Kasahstani, kuna ei ole nõus sellega, et Kasahstan selle lepinguga ühineks Valgevene Eh, ei vasta üldse WTO eh, nõudmistele, nii et eh, Lissaboni ja Vladivostoki projekt tähendaks seda, et turud tuleks palju rohkem avada, kui seda seni tehtud on. praegusel juhul igatahes on kahtlusi, kas Venemaa praegu sel hetkel tingimusi täidaks. kui Venemaa seda teeks, oleks kahtlemata heal Euroopa Liidul hea meel, kui me saaks selles suunas edasi liikuda. Well, thank you very much. I think you know that uh.... suur tänu. ma arvan, et te teate, et kõik see, mis te just praegu ütlesite, rõhutab äh, vajadust uh, tõsiseid arutelusid meie idapartnerlusmeetmete tõhususe kohta ning see ning see, mis Krimmis toimub, on võib-olla Araabia kevad meie naabrus, lähinaabrusinstrumentide jaoks. me peame e, sellesse suhtuma mitte ainult bürokraatlikult, vaid ka poliitiliselt ja strateegiliselt. lisaks äh, selle, et me peame üle vaatama oma suhted Venemaaga üldiselt. Te teate, et Venemaa ei ole kunagi võtnud tõsiselt Nõukogude Liidu eksvabariikide iseseisvust ning äh, me oleme lubanud äh, Venemaal olla nii-öelda ülimuslik endises Nõukogude piirkonnas, kui välja jätta Balti riigid. nii et äh, välja jättes see, mis me teeme äh, Krimmi ja Ukraina osas, peame siiski mõtlema selle üle, kuidas edasi minna. nüüd mitmed kolleegivad soovid sõna, proua Lutševa. soovisite sõna? mulle öeldi, et te soovisite sõna. kui te ei soovinud, mul on küsimusi oh.. räägin oma emakeeles, nii et ei europei-, nii et palun pange kõrvaklapid pähe ja räägiksin siis Venemaa Euroopa Liidu suhetest. minu küsimus on järgmine. kas meie eksperdid ja üldiselt su-, äh, suur tänu teile nende ettekannete eest ja kommentaaride eest. Need olid väga väärtuslikud, aga minu küsimus on, et äh, kas suhted Venemaaga olid sobilikud alates idapartnerluse programmi algusest? kas need olid adekvaatsed, mida arvavad eksperdid, kuidas tõlgendada Venemaa reaktsiooni? mis on, olid ja on Venemaa ootused sellele protsessile? kas me ehk äh, oleme midagi tähele panuda jätnud suhetes Venemaaga ja idapartnerluse struktuuriga, kas ähm, meil on midagi kahe silma vahele jäänud? see on see, millest ma puudust tundsin nende ettekannete puhul. mida te arvate neist äärmuslikest, äärmuslaste liikumistest Ukrainas? mõned nende esindajad on ka Ukraina valitsuses. ja nende, need liikumised mõjutavad ka äh, Äh, Ukraina majandussuhteid, nii et me ei tohiks äh, neid, seda tähelepanuta jätta. Uh, suur tänu. E, ma arvan, et need majandussanktsioonid Euroopa Liidu poolt tähendab lihtsalt seda, et et, et venelased, rikkad venelased, ukrainlased ei saa äh, linnu Londoni valimisringkonnas enam sisseoste tegemas käia ning äh, tegelikult kõik äh, on, suuremad äh, ärimehed on oma vara juba mujale viinud. ma arvan, et see on ainult esimene samm Venemaa poolt pärast valereferendumit Krimmis. veebruaris korraldati mm, küsitlus, kus kõigest nelikümmend üks protsenti Krimmi elanikest avaldas soovi Eh, ühineda Venemaaga nüüd, aga on äkki neid kummalisel kombel üheksakümmend seitse protsenti, see on juba nagu Põhja-Korea, sada kakskümmend kolm protsenti hääletajatest vast poolist osanes eh, referendumil laupäeval, eh, nii et Putin on tõesti suutnud oma propaganda abil taastada mõtteviisi, äh, mis oli omane üheksa, tuhat üheksasaja kolmekümnendatel aastatele, mitte rahvusvahelisele õigusele. leian, et äh, see riik ja valitsus jäävad isolatsiooni, aga minu küsimus on äh, pisut erinev, võttes arvesse, et ei ole kindel, kas Putinit on võimalik peatada, kui ta otsustab äh, Äh, alla neelata mitte ainult Lõuna, vaid ka Ida-Ukraina. minu seisukoht on, et see võib ühendada Ukrainat äh, nii, nagu seda pole varem olnud võimalik kuidagi teha ning aitab Ukrainal edasi liikuda Euroopa suunas. nii et äh, tegelikult väike lootuskiirekene kogu selles suures probleemis, selle võib ka välja tuua väga paljud ukrainlased võib-olla otsustavad, et nad elavad demokraatias ja õigusriigis kui plutokraatlikus riigis, mida paistis toetavad Janukovitš ja Putini taolised tegelased. kardeta, ma kardan küll seda, mis saab edasi ja mida ta e-, edasi Eh, proovib teha, kuidas, eh, kellele ta, eh, kelle ta soovib järgmisena käteväänamise abil endale sobivasse seisukohta seekorda viia. näiteks Moldovas toimus samuti valereferendum selle kohta, kas ühineda Euraasia majandusühendusega. kas ta üritab Moldovat samuti lõhestada, kuna Transnistrias pole Vene vägesid kunagi välja viidud? kas järgmine on ees, sihtmärk on Gruusia? või Armeenia, nagu mäletate, ähvarduste abil äh, viidi nii kaugele, et äh, otsustas äh, tolliliiduga ühineda. mida ta, ta kavatseb Venemaa teha edasi? ja kas te arvate, et kuigi oleme väga nõrgad olnud Euroopa Liidu poolsete reaktsioonidega, siis võib-olla Ameerika Ühendriigid võiksid olla palju jõulisemad, võttes arvesse, et nad ei sõltu Vene gaasist ja naftast nii palju kui Iraani sanktsioonid vastu võeti, siis ameeriklastel äh, on äärmiselt tõhusad äh, pangandussanktsioonid olnud Iraani Iraani pankade vastu, see tõi Rohani tagasi läbirääkimiste laua taha. võib-olla ameeriklased saaksid olla karmimad kui meie ning ma ei mäleta, kes kommenteeris seda, et me peame toetama teist Venemaad. Jabloko oli piisavalt äh, vapper, viiskümmend tuhat venelast äh, avaldas meelt Krimmi annekteerimise vastu, see tähendab seda, et on olemas teine Venemaa, mitte ainult Putini Venemaa. suur tänu ja proua Krummel, palun. ja palun rääkige kolm minutit ja mitte rohkem. kaks küsimust. Öeldi, et Vene välispoliitika ei tähenda mitte muskli näitamist, vaid äh, alandamist ja nõrkust, kui äh, sõjalist tegevust ei ole, siis äh, on tegelikult olukord Vene jaoks alandav, tippkohtumiste ärajätmine, G kaheksa kohtumise ärajätmine, kuidas te, mis te arvate, kas Venemaa oskas sellist kohtlemist ette näha ja Eh, kuidas see käib eh, kokku sellega, et Venemaa kardab teistepoolset alandamist ning teine küsimus eh, puudutab seda, et milline koht on Venemaal Euroopas. tahaksin küsida, kus Venemaa meelest nende koht Euroopas on? millised on eristusjooned? kus need eristusjooned tulevikus on või kus ta loodab neid näha tulevikus, aitäh! suur tänu, härra Uljanitš, palun! suur tänu teile! mul on mõned retoorilised küsimused, mis on minu jaoks olnud äärmiselt häirivad juba pikemat aega. kuigi nad on retoorilised, tuleks neid siiski arutada, neile vastata. Euroopa Liit ei tunnusta illegaalset äh, äh, referendumit Krimmis. aga mida see tegelikult tähendab? seoses Krimmi, Ukraina suveräänsusega, tema territoriaalse eh, ühtekuuluvusega. kas eh, Krimmi kodanikke puudutab näiteks eh, viisade ärakaotamine? teiseks, Vene väed ei lahku kunagi Krimmist. kõik te teavad, et mitte tänasest või eilsest, vaid juba viiskümmend aastat tagasi seda Mm, milline on Euroopa, Ukraina seisukoht Euroopa Liidu võimaliku kand-, liikmeskandidaadina ja tema territoriaalse integ-, eh, ühtsuse eh, küsimus, kus selles küsimuses paigutub. ja mis puudutab nüüd eh, reisimispiiranguid ja varade külmutamist, kelle jaoks kehtib kas kõigi nende kohta, kes Venemaaga liitumise poolt äh, hääletasid, kas ei ole vastuolus äh, meie põhimõttega, mis puudutab äh, Ukraina täielikku suveräänsust ning lõpuks kui kaugele võivad ulatuda sanktsioonid liikmesriikidest, mitte Euroopa Parlamendist, kui asjad paremaks ei muutu? kas äh, kas tõesti see võib tähendada seda, et näiteks gaasitorud keeratakse kinni? suur tänu, härra Severin, palun. suur tänu teile, härra esimees. mina küsiksin panelistide käest, kui nad, kas nad ei karda, et oleme oma retoorika vangid nüüd. miks ma seda ütlen? mul on kummaline tunne, eh, kuulates, kuidas me seda küsimust arutame, et eh, tegu on siin ideoloogilise, ideoloogia tunniga, nagu minu nooruses, kommunistlikus Rumeenias minu nooruses. kõik see, mis tehti Nõukogude Liidus või idablokis, oli õige ja kõik see, mis oli kapitalistlikus maailmas, oli vale nii et äh, me muretseme aina rohkem selle üle, kellel on õigus, kellel ei ole, meil on alati õigus, selle asemel, et me üritaks defineerida selgelt oma eesmärke ja äh, äh, üritaks oma vahendeid paremini mobiliseerida, et oma eesmärke saavutada. seega minu küsimus on suunatud ekspertidele, kas te arvate, et kahekümne esimesel sajandil poliitika ei puuduta enam huvisid ja võimu ja võimu mille tasakaalu. kui see nii on, kui üks selline äh, osapool nagu Venemaa ei soovi äh, win-win stiilis mängu mängida, kas äh, me saaks hoiduda sellest, et me mängiks nii, et kõik kaotaks, kas ei peaks äh, mõtlema selle peale, kuidas äh, veenda Venemaad, et ta meie nõudmisi täidaks. kas te arvate, et meie praegused sanktsioonid on piisavalt jõulised selleks, et äh, et Venemaa mm, saaks aru, et neil on palju rohkem kaotada või mitte, et nad saaks öelda, et eh, armas Mooses, mis ma nüüd tegin. võib-olla oleks vaja tõeliseid strateegilisi kokkuleppeid hakata arutama, et me saaks eh, koos eksisteerida eh, igaüks oma huvide järgi Venemaa soovis jääda globaalseks jõuks, kuid neil tekkis nii-öelda bipolaarne häire, minu meelest nad oma eesmärki ei saavutanud. Venemaa ei ole integreeritud ja nad üritavad praegusel hetkel sellist staatust saavutada. see loomulikult võib meie huve mõjutada, mida oleks meil teie arvates võimalik teha mida oleks võimalik teha selleks, et äh, äh, et võimalik teha selleks, et paika panna Venemaa staatus praeguses äh, olukorras. nagu te teate, et see, mis on praegu toimunud, et ainus mõtteviis, mis on õige, on poliitiline realism nüüd äh, annaksin sõna meie ekspertidele, et nad võtaksid nüüd sõna, igaüks neist saab sõna viieks minutiks. kui soovite küsimustele vastata, palun, aga ühesõnaga, teil on igaühel viis minutit. proua Fortšuk, palun Thank you um,. Thank you for the fast aitäh, aitäh nende vaimustavate kommentaaride ja küsimuste eest. ma alustaksin suuremast taustapildist, millest ma ei rääkinud. ma arvan, et see, mida me praegu näeme, on see, et tegemist on Nõukogude Liidu teise kokkukukkumisega. nii et tehakse ära see töö, mis jäi tegemata ja Ukraina on selle lavaks ja toimub äh, mõjuvõimu jagamine. me näeme siin vana riikluse ja rahvuslise, rahvusluse küsimuse uuesti väljatulekut ja need olid nii tähtsad, et nad tulevad nüüd uuesti meie silme ette. Need äh, ära pöördunud riigid, nüüd on meil seal kolm riiki, mis suure tõenäosusega kirjutavad alla asut-, assotsiatsioonilepingule, et neil on seal nii-öelda pöördunud piirkonnad, nii et Venemaa mõju on seal olemas. aga Venemaa kasutab ka seda nii-öelda tuumarelva võimalust, mis tegelikult täiesti purustas meie äh, purustas äh, tema ootused, et temast saab selline mõjuvõimas äh, jõud seal piirkonnas. kaks nädalat tagasi käisin ma Armeenias ja ma olin täiesti pahviks löödud, et viis kuud pärast Armeenia presidendi otsust iga Armeenia minister rääkis koostööst Euroopa Liiduga, aga ei maininud tolliliitu. kuigi minister oli seal olnud äh, kohapeal ja nad olid ka tolliliiduga äh, liitumise teekaardi vastu võtnud, nii et see tegelikult näitab seda võimude killustumist aga veel, millel üle tuleks veelgi rohkem järele mõelda ja mõeldes nüüd selle peale, milline on Venemaa seisukoht äh, ja positsioon. Need äh, vabakaubandus- ja koostöölepingud töötati välja täiesti teistsuguses üleilmses kontekstis ja nüüd tuleb seal teha mingeid selliseid kohandusi ja väga tähtis oleks paika panna prioriteedid. kui me arvestame sellega, et vabakaubanduslepingud on tegelikult äh, nii-öelda alguseks sellele et, et kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti õigustikust võetakse üle, siis me tegelikult ei ole näinud kulutulude analüüsi sektori tasandil. ja eh, mida toovad siis need reformid kaasa nendele riikidele, me peame hoolitsema selle eest, et see kulutulude analüüsi positiivne pool tuleks nende riikide jaoks paremini välja, tuleb selgeks teha, et need lepingud on kasulikud riikide jaoks, aga see tähendab seda, et lühiajaliselt tuleb kulutada. ehk et meil on seal, meil on vaja meetmeid selleks, et vähendada kulusid ja suurendada nii-öelda järjekindla arengu mõju ei Moldova ega ka Ukraina tootjad ei saa täita neid nõudeid ehk et viiskümmend protsenti õigustiku ülevõtmisest peavad kinni maksma ettevõtted ja sellepärast just äh, Ida-Ukraina ja Lõuna-Ukraina ettevõtted on väga mures. ma keskenduksingi nüüd Ida- ja Lõuna-Ukrainale ehk et kus peatub Venemaa? ja milline on see õudusununägu? ma loodan, et see ei muutu reaalsuseks ja ma tõesti lähtun oma kolleegide uuringutest. Venemaa spetsialistid on öelnud, et seda sündmuste käiku on juba pikalt ette valmistatud, et see nüüd äh, viidi ellu võimalikult lühikese aja jooksul, aga sellise, selline separatistlik stsenaarium ei ole mitte midagi uut. tegemist on nii-öelda lõpule viimata tööga, me peame vaatama, mis toimub Lõuna- ja Ida-Ukrainas ja nüüd see tõsiasi, et need nii-öelda ärapöördunud riigid mängivad nii tähtsat rolli. vaadake Transnistriat või Lõuna-Ukrainat, äh, et luuakse selline vöönd nii-öelda ida ja lõuna vööndi kaudu on võimalik siis annekteerida äh, ka teisi piirkondi. jah, siin on välja tuua võimalik väga palju erinevaid stsenaariume, kuid see ei puuduta mitte ainult äh, äh, naftajuhtmeid, vaid ka nende õhkulaskmist ja see tegelikult hirmutab mind kõige rohkem, et kuidas Venemaa kavatseb seda teha või mis juhtub siis, kui gaasijuhtmed lastakse õhku ja Venemaa tungib Ukrainasse ja veel üks küsimus. ma, mul on väga kahju, et BBC enam ei tee venekeelseid äh, saateid, sellepärast et seal on tõesti väga palju vaja veel ära teha. aitäh uh,! doktor Keiser, please. härra Keiser, palun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 viimase küsimusega, et kuidas vältida, vältida seda, et nii-öelda kõik ei võida mitte midagi. me tõesti peame mõtlema pikaajalises perspektiivis usaldusväärsuse ülesehitamise peale, see ei puuduta üldse mitte süüd, vaid tegemist on olukorraga, mis on tõesti aja jooksul välja arenenud ja tõesti see, kuidas olukorda tunnetatakse, mängib siin väga tähtsat rolli. et kuidas Venemaa valitsus seda näeb, Venemaa valitsus on seda ka toetanud, Venemaa on tõesti väga palju äh, Äh, puudutanud seda arengut. Äh, tegemist ei ole mitte mingi süüküsimusega, aga meil on vaja nüüd välja töötada poliitiline lahendus. seda just praeguses olukorras. nii et usaldusväärsuse ülesehitamine on väga tähtis aga millist sellist suurt Venemaad me endale soovime naabriks, et kas me tahame, et meil oleks Venemaa, mis on alandatud ja kuidagi võitleb seal oma imperialistliku minevikuga ja need sanktsioonid, mida me välja töötame, on tegelikult ju mõeldud selleks, et Venemaad nõrgestada, aga teiselt poolt on ju täiesti ilmselge ja seda ma üritasin oma kõne alguses ka öelda, et on väga tähtis, et need karistused tuleb peale panna, sellepärast et punane joon on ületatud ja Euroopa kontekstis me ei saa sellise olukorraga leppida peale selle on meil miljon inimest, kes Maidani väljakul võitlesid korruptiivse režiimi vastu ja sellepärast tuli meil nagunii midagi ette võtta. aga on tähtis see, et Venemaa ei näeks seda nüüd ainsana, ainult kui rünnakud nende vastu ja see olukord võib minna veelgi tule, raskemaks ja eriti tuleviku jaoks, kui me mõtleme just koostöö peale. ja nüüd see poliitiline realismi küsimus, jah, just see on täpselt see, et kuidas seda olukorda nähakse ja see on ka osa usaldusväärsuse loomisest, mis puudutab Putinit, siis ma ei ole väga loodusrikas, kuid me peaksime tõesti mõtlema ka pikaajalise perspektiivi peale ja tei-, teistsuguse Venemaa peale. ma olen veendunud, tulles nüüd teiste küsimuste juurde, et Putini poliitika võib tõesti nii-öelda bumerangina tagasi tulla, tõesti, Venemaa näitab äh, muskleid, aga ta ei ole nii tugev, kui arvatakse, ta on majanduslikult ikkagi päris haavatav. me tõesti loodame, et midagi muutub ka sellepärast, et äh, ettevõtlusringkonnad hakkavad ka Venemaa valitsusele survet avaldama. see, kindlasti need sanktsioonid mõjutavad Euroopa Liitu, aga mõjutavad veelgi rohkem Venemaad. äärmuslikud parteid Ukrainas jah, see on see küsimus kogu selle Venemaa propaganda ümber, mis on ju sellele üles ehitatud, ehk et nad on ähm, võitlemas ja nende vastu ja nüüd see Svobodase partei, mis on seal ka esindatud isegi valitsuses, ma arvan, et me peame tõesti ootama ära parlamendivalimised, ka presidendivalimised ja meil on väga tähtis saada legitiimne valitsus, valitsus, mida toetab äh, ka valijaskond, sest äh, kõige õudsem oleks olukord see, kui meil oleks nüüd uus parlament, kus enamus on täpselt sama kui toona, kui Janukovitš oli võimul. ja see kohe kindlasti ei ole ka Ukraina demokraatliku tuleviku jaoks äh, hea, nii et kõige parem oleks see, kui president saadaks parlamendi laiali ja see oleks võib-olla ka esimene samm selleks, et äh, Ukraina valitsusele legitiimsust tagada, aitäh! aitäh! härra Viigand, palun. With all due respect, Mr Chairman, if this kui äh, realismi koolkond oleks see, mida järgida, härra mees, siis ma pole kindel, kas minu koduriik oleks ühendatud või meil oleks üldse nii palju uusi liikmesriike Euroopa Liidus. me peame arvestama ka tõesti väärtustega ja demokraatia jõuga ning õigusriigi põhimõtete jõuga. Need kõik on omavahel ühendatud ja ma tahtsin teile öelda, et assotsieerimislepingud ei ole lihtsalt vabakaubanduslepingud. assotsieerimislepingud on seotud äh, konkreetsete väärtustega, nende väärtustega, mis meid ühendavad. ja see on võib-olla kõige tähtsamaks tõukefaktoriks. ja nagu siin just öeldi, miljonid äh, ukrainlased olid tänavatel, mitte sellepärast, et neile Euroopa Liit nii väga meeldiks, vaid nad lihtsalt soovisid, äh, et see tupikseisus ühiskond lõpeks, lõppeks, kus oleks äh, Äh, kus on nii palju korruptsiooni ja nad tõesti soovivad, äh, et võimalused oleksid kõigil ja et riik teeniks äh, inimesi. kui te soovite, et räägime tõelistest asjadest, siis tehke nii. ärgem unustagem, et meil on üleilmastumine, me peame olema Euroop-, me peame olema üleilmselt konkurentsivõimelised. me ei saa siin selliseid kitsarinnalisi äh, Äh, konkurentsiteooriaid järgida, see on tähtis nii Venemaa kui ka Euroopa Liidu jaoks ja sellepärast äh, meil on võimalik üheskoos palju rohkem saavutada. noored äh, on tõesti ülejäänud maailmaga seotud, nad teavad, milline on olukord mujal. Nad ei ole mitte ainult telepropaganda ohvriteks. veel mõned kommentaarid selleks, et vastata Euroopa Parlamendi liikmete küsimustele. proua Lubtševa, teie rääkisite äärmuslike parteide mõjuvõimust. ma tahaksin teile toonitada, et valitsuse toetas kolmsada seitsekümmend üks liiget parlamendis, sinna olid äh, Äh, sinna hulka kuulusid ka regioonide partei äh, liikmed, nad kutsuti isegi valitsusse, aga nad lükkasid selle pakkumise tagasi, äh, sellepärast et nad eeldasid, et nende tulevased Nende võimalused tulevastel valimistel on paremad siis, kui nad ei osale valitsuses, nii et ma ei tea, kas me saame, tõesti, me ei saa seda mittelegitiimseks valitsuseks nimetada, tulevad kohe ka presidendivalimised ja kohe pärast seda siis ka parlamendivalimised. härra Tännos küsis, kas tegemist on õigete ja heade stiimulitega, kordan ainult seda, mida ma eelnevalt juba ütlesin, välisministrite, valitsusjuhtide ja riigipeade lähenemine on see, et pannakse paika teatud sanktsioonid, me ei soovi tekitada olukorda, kus äh, me nii-öelda läheme negatiivse spiraali teed, me soovime Venemaale anda tugeva sõnumi ja riigijuhid ja valitsus, riigipead ja valitsusjuhid äh, kindlasti tugevdavad seda lähenemist siis, kui nad hakkavad rääkima ka äh, muudest sanktsioonidest, äh, majanduslikest sanktsioonidest põhiliselt kas Venemaa sekkumisel on nii-öelda Ukrainat ühendav jõud, ma arvan, et olukord on tõesti väga destabiliseerinud, aga tõesti, kui nüüd vaadatakse, et Krimm on lahkunud Ukrainast, siis see kohe kindlasti siiski Euroopa-meelset äh, paneb rohkem koostööd tegema Ukrainas ja meil on praegusel hetkel olukord, kus te ütlete, et USA sanktsioonid on palju tugevamad, USA-l on see võib-olla ka lihtsam, sellepärast et äh, Äh, USA majandussuhted nii Venemaa kui ka Ukrainaga on palju vähem arenenud. nii et ka sellepärast see erinev lähenemine. aga poliitiline sõnum on täiesti ühesugune, me räägime siin territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse rikkumisest Ukraina puhul. proua Kronberg ütles, et meil on vaja rohkem ette näha ja me peame mõtlema ka selle peale, kuidas Venemaa meie poliitikaid mõistab, see on väga tõsine ja tähtis punkt. isegi kui me oleme veendunud, et meie poliitikad on nii-öelda õiged, tuleb meil siiski ka Venemaa kolleegidega rääkida, sest nemad vaatavad, et meie poliitika on suunatud nende vastu. me oleme veendunud mitte ainult poliitilises, vaid ka majanduslikus mõttes, et äh, meil kõigil on sellest poliitikast lõppude lõpuks äh, võimalik võita. meil on olnud dünaamiline lähenemine, me tõesti usume erasektorisse, et ta kasutab ära kõik need võimalused, mida praegune raamistik pakub ja peale selle on meil ka selline strateegiline lähenemine, et need mineviku lubadused äh, on endaga kaasa toonud olukorra, kus kõik ainult kaotavad ja mitte keegi ei saa võita, sellepärast tõesti ma ei usu väga nendesse erasektori algatustesse. härra Vuljanitš küsis siis väga selge küsimuse, kas Ukraina kodanikud viisa lihtsustussüsteemist saavad kasu lõigata, kui nad on Krimmi poolsaarel. on täiesti selge, et Moldova kodanik meil paari nädala pärast jälle viisalihtsustusrežiim kehtima hakkab, iga Moldova passi e, omav kodanik saab kasutada oma passi ja viisavabalt reisida ja täpselt sama kehtib ka Ukraina kodanike kohta, ükskõik kus nad siis ka ei elaks. kui kodanikul on Ukraina pass ja see ei sõltu sellest, mis keelt ta emakeelena räägib. nii et need oleksid minu mõned konkreetsed vastused suur tänu, jah, aga ütlen veelkord siiski, et poliitiline realism kujutab ähm, võimu, nii et äh, aga samal ajal on küsimus ka selles, et kuidas seda äh, peibutust kasutada, kui teisel pool on gängid tänaval, nii et siin on meil kaks erinevat võimu. nii et see oli võib-olla üks äh, põhjus, miks ähm, meie soovisime liituda Euroopa Liidu ja NATO-ga, aga selline geopoliitiline olukord mängib väga tähtsat rolli, mitte ainult see nii-öelda Euroopa Liidu väärtuste positiivne külg ka, vaid ka see teine küsimus. härra Palas. Uh, uh, esitati terve rida küsimusi, millele tuleks vastata. ma alustaksin sellest, mida teie president just mainisite, nimelt ähm, see pehme võim versus äh, karm võim. Euroopa Liit usub äh, sellesse pehmesse võimu lisaks äh, ähm, realismi on ka oluline just olla ligitõmbav nii sotsiaalsest kui majanduslikust seisukohast neile riikidele, kes äh, sooviksid äh, olla meie partnerid või meiega ühineda. Euroopa Liit ei vaja sellist poliitikat, nagu Venemaa on kasutanud viimastel aastatel, et saada liikmeid tolliliitu, Euroopa Liit peab äh, pigem vaatama, et ta ei ärataks liigseid lootusi neis riikides, kes soovivad ühineda. see on see põhiline erinevus, nii et Euroopa Liit võib toimida majandusliku mudelina, rääkides äh, nüüd majanduslikust võimust äh, äh, ehk siis konkurentsivõimeline ka võrreldes tõusvate majandustega ja kui vaadata seda, mis toimub Venemaal, siis äh, võib öelda, et nad on üha vähem konkurentsivõimelised äh, arenevates, arenevas majanduses. nii et see on ilmselt ka üks põhjus, mis on nende huvi taga, e, et ähm, see olid tihedad suhted idapartnerlusriikidega. nüüd äh, see, mida ütles proua Suvtšek, et äh, Euroopa Liit oma suhetes äh, idapartnerlusriikidega, me oleme pakkunud välja Vene, Venemaale, äh, et pidada arutlusid selle üle, kõige hiljutise ajani ei ole Venemaa näidanud üles huvi ja on olnud ettepanekuid, et või Venemaa on soovinud pidada kolmepoolseid läbirääkimisi näiteks Euroopa Liidu ja Ukrainaga, meie arvame, et see ei ole õige tee. meie meelest on Ukraina riik äh, või Venemaa arvab, et Ukraina on riik, kes vajab sellist suure venna suhtumist äh, kaitse teiste riikide poolt, meie leiame, et äh, Ukrainaga peaks pidama kahepoolseid läbirääkimisi ning me leiame, et et, et Venemaa ei peaks kohaldama mingit erikohtlemist teatud riikidele. nüüd praeguse seisuga on meil kolm idapartnerit Ukrainaga me siis ühepoolselt äh, rakendame vabakaubandusrežiimi järgmistel nädalatel. Äh, loodetavasti siis äh, saab seda teha enne veel, kui leping jõustub. on juba otsustatud, et Euroopa Liidu turg avaneb Ukrainale ja me soovime ka toetada äh, harmoneerimist reguleerimise vallas ja ma ei nõustu nendega, kes ütlevad, et see on ebarealistlik ja liiga raske koormus neile riikidele. kui teatud tooted ei vasta Euroopa Liidu tervishoiu ja sanitaar- ja tehnilistele nõuetele, siis ei saa nad tulla Euroopa Liidu turule, ükskõik kas vaba turulepinguga või ilma meil on nende äh, riikidega väga, äh, väga head ähm, abiprogrammid, et siis aidata neil neid standardeid täita ja muuta nende jaoks lihtsamaks ühinemise. ja oleme sarnaseid ühepoolseid meetmeid rakendanud ka Moldova puhul Mm, niinimetatud autonoomse, autonoomsed kaubanduseelistused. Äh, et siis teatud äh, tariifsed eelistused äh, selliste riikide suhtes nagu Moldova, aitäh! suur tänu, see näitab, millist paindlikkust me peame praegu kasutama, et kohe, kohandada oma vahendeid praegusele olukorrale. kokkuvõtteks, mul on väga hea meel, et meil on võimalus äh, siin mõtteid äh, vahetada, nüüd paluksin aga kolleegil Intast ka mõne sõna öelda, palun. aitäh, juhataja, ma ütleksin ainult üht me oleme jõudnud täna teatud järeldusteni, üks asi on aga selge. me peame kindlustama, et me ei oleks oma soovitustega, ettepanekutega, et me ei jääks hiljaks. see, mis toimus Ukrainas, näitab, et me peaksime mõningaid asju ette nägema. enne veel, kui Venemaa pool ise Äh, ise äh, ohjad enda kätte võtab, nii et me peame vaatama ette, et see tulevikus ei juhtuks. suur tänu, et äh, meiega siin ühinesite. suur tänu teile! Colleagues, colleagues, I would ask. kolleegid. palun neil, kes meie järgmise päevakorrapunkti juures ei osale, et te lahkuksite saalist, et me saaksime jätkata oma aruteluga. meil on veel terve rida päevakorrapunkte ja me peame nad kõik veel läbi võtma niisiis. Lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde soovitused nõukogule Euroopa Liidu ja Jaapani strateegilise partnerluse lepingule peetud läbirääkimiste kohta. ja palun, härra Petelel äh, on sõna. Hvala lepa gospod eh, predsednik jaz sem vesel da smo prišli do te faze aitäh mul on hea meel et oleme jõudnud sellisesse faasi et saame rääkida sellest olulisest lepingust mul on hea meel et teie valmisolekus kompromissideks. ja ma tooksin ja ma äh, leidsin, et äh, muudatusettepanekud olid üldiselt kooskõlas äh, selle soovituste vaimuga, suurem osa neist ka võtsin üle äh, ja äh, eelkõige just need muudatusettepanekud, äh, mis äh, andsid konkreetseid soovitusi, ma olin vastu neile muudatusettepanekutele, mis liigselt koormaksid seda raportit mineviku sündmustega või küsimustega, et mis oleks kui. küsimus ei ole mitte ajaloos, vaid küsimus on, on meie seisukohas praeguses olukorras ja selles, et äh, läbi, läbi rääkida mandaadi suhtes, mis võimaldaks tulevikus läbirääkimisi pidada. see äh, leping võimaldab meil ka uusi koostöövaldkondi avada ja tegemist on väga olulise äh, avaliku avaldusega peaminister Abe poolt, mis puudutab äh, meie omavahelisi suhteid, äh, ka mis puudutab niinimetatud mugavusnaiste äh, probleemi. ma arvan, et me ei pea selles raportis konkreetselt viitama selle ei kahepoolsetes ega piirkondlike läbirääkimiste valdkonnas, nii et ma arvan, et ei ole vaja arutada selle suulise muudatusettepaneku äh, Äh, kohta, mis puudutab äh, ajaloolist äh, revisjonismi ja nüüd rääkisin kahest kompromissettepanekust. arvan, et meil ei ole siin vaja rääkida pikemalt meie seisukohast, mis puudutab seda nimetatud äh, ühenduslüli küsimus, ma arvan, et äh, läbirääkijad peavad siin leidma võimalikult sobiva lahenduse mõlemale poolele ähm, kuidas, kuidas äh, seda ühenduslüli täpsemalt kasutada. ja see olekski lühidalt kõik, ma ei taha rohkem teie aega kulutada oma sissejuhatusega, suur tänu tähelepanu eest! suur tänu! ma olen siin äh, üpris kummalises olukorras, sest ma olen ühtlasi ka variraportöör ja minu fraktsioonist ei ole rohkem kedagi kohal, nii et äh, ma pean nüüd äh, ütlema selles rollis, et ma olen nõus teie seisukohaga, ma arvan, et osa probleemist on see, et kõik osapooled püüavad ajalugu, minevikku ümber tõlgendada ja me peame andma oma panuse, et, äh, et ajalugu õigesti tõlgendada, ajalugu selles piirkonnas. nii et nõustun teiega selles osas. nüüd ma annan sõna härra Pütikoferile. suur tänu, eesistuja, suur tänu ka raportöörile, härra Peeterle. meil oli tõepoolest, tõepoolest arutelusid, kus ta püüdis arvesse võtta ka meie pakutud ideid, me ei jõudnud alati kokkuleppele ja sellepärast tahaksin välja tuua mõned punktid, mis on meile eriti olulised. aga kõigepealt muudatusettepanek number üks, mis siis puudutab niinimetatud mugavusnaiste küsimust äh, mulle on jäänud mulje, et erinevad fraktsioonid võiksid seda toetada. ma nüüd kuulsin härra Peeterilt ja teilt ja siis, et olukord on muutunud teie meelest Jaapani peaministri avalduse tõttu. ma kindlasti mõtlen selle üle hetkel ma veel ei ole kindel, kas ma saan teiega nõustuda. me oleme endiselt arvamusel, et tegemist on niivõrd tundliku teemaga, et Euroopa Parlament ei peaks vältima selle mainimist. teiseks muudatusettepanek viis, ma loodan endiselt, et on toetus sellele mõttele et laiendada koostöö ulatust. mainida mitte ainult äh, rahumeelset tuumaenergia kasutamist. ma kardan, et äh, seda punkti võib äh, näha kui veidi liiga ühe külgsõna. nii et seda võiks muuta. nüüd muudatusettepanek äh, kolmkümmend käsitleb äh, teemat, mis on mõlema pooleks väga oluline, nimelt äh, kliima soojenemisega võitlemist, nii et ma paluksin teil kaaluda selle, seda muudatust. lisaks mainiksin veel, et äh, suuline muudatusettepanek üks ja kaks ja ähm, suuline muudatusettepanek neli, üheksa, äh, muudatusettepanek üheksateist juurde, me püüdsime siin äh, sõnastust muuta. sõnast selliseks, et ka teistel kolleegidel oleks lihtsam ühineda meie ettepanekuga. suur tänu, härra Peterle. aitäh, eesistuja. jah, ma ei nimetanud konkreetseid muudatusettepanekuid, mille suhtes kokkuleppele jõudsime seoses Fukushimaga ja teiste tuumaenergiaga seotud küsimustega, kus me siis äh, tõime välja tuumaenergia rahumeelse kasutamise. ma loodan, et jõuame ka, ka kompromissile selle muudatusettepaneku suhtes, kus meil on veel erimeelsusi seoses uute teadaolevate faktidega. härra Salamanka, palun. suur tänu, sooviksin toetada härra Peterle poolt äh, tehtud tööd Euroopa Rahvapartei nimel me leiame, et see raport on väga hea raport ning kuna Jaapan on Euroopa Liidu jaoks oluline ja väga konstruktiivne partner, siis äh, peame leidma võimalusi selleks, et need suhted edasi areneksid. ka äh, tuleb edasi arendada ka teisi poliitilisi ja majanduslikke suhteid ka teiste äh, oluliste partneritega rahvusvahelisel areeni, areenil. see puudutab ka Kanadat, see puudutab ka Uus-Meremaa ja, ja Austraaliat. seega on väga oluline võimalikult headel tingimustel sõlmida kiiresti suhted, eh, leping Jaapaniga ning demokraatliku klausli lisamine on sealjuures väga oluline. see näitab Euroopa Parlamendi jaoks, kui oluline Euroopa Parlamendi jaoks inimõigused ja demokraatia peaksime olema. Äh, see tähendab seda, et me peame jääma ustavaks äh, enda põhimõtetele, olen täiesti kindel et kui me eh, liigume edasi õiges suunas, saame ka tulemusi. tänan suurepärast, suurepärase töö eest raportööri ning eh, loodetavasti saab see raport ka suure toetuse täiskogul. Now we move to the next item on our suur tänu ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, soovitus Nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee kuuekümne üheksanda istungjärgu kohta. ja palun proua Neits, kes asendab härra Lambsdorfi, kes kahjuks täna kohal olla ei saa. sõna on proua Neitsil. jah, suur tänu. soovituse autor, minu kolleeg Rahv Lambsdorf on muidugi pidanud läbirääkimisi, kõnelusi kolleegidega kõigist fraktsioonidest ja kõigi fraktsioonide variraportööridega, et äh, jõuda kokkuleppele mitmete kompromissmuudatusettepanekute suhtes. kui ma ei eksi, siis need on ka äh, laiali jagatud, need muudatusettepanekud ja ootaksin kolleegide reaktsiooni neile juhiksin teie tähelepanu ka sellele, et on ka kaks või kolm suulist muudatusettepanekut, mille härra Lamstorf soovib esitada, üks neist siis muudatusettepanekus viisteist kolleeg Schultzilt, kus siis soovitakse sõna female asendada sõnaga woman, mis tõepoolest on elegantsem sõnastus ja Äh, siis muudatusettepanek kakskümmend kaks, kus on ettepanek äh, ühendada selle muudatusettepaneku äh, tekst punktiga A. ja see oleks siis järgmine punkt A, aktiivselt edendada järelmeetmeid ja rakendamist ähm, kõrgetasemelise äh, äh, kohtumisel õigusriigi põhimõtete üle vastu võetud deklaratsiooni äh, kohaliku või nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil ja uurida, kuidas need eesmärgid seostuvad kahe tuhande, pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat võetud milleeniumi arengu eesmärkidega see olekski see muudatus ja on veel ettepanek, et kolleeg Stiiri tehtud muudatusettepanekut viiskümmend üks hääletada või, või lis, hääletada kui lisandit algsele punktile kuu ja siis lõpetuseks on veel muudatusettepanek kuuskümmend neli kolleeg Muunitsilt. ja kui kolleegidel on kommentaare nende kohta, siis muidugi kuulame huviga need ära, kui mitte, siis äh, hääletame teksti üle praegusel kujul kompromi-, nende kompromisside ja suuliste muudatusettepanekutega, mis on ära toodud. suur tänu! härra Salafranca, palun! suur tänu teile! suur tänu, proua Neis, teie sõnavõtu eest härra Lansdorfi nimel mina sooviksin äh, esindada oma fraktsiooni variraportööri härra Brevat, kes äh, tegi tublit koostööd härra Lansdorfiga nii selle ettepaneku tegemisel ning ta soovib tänada raportööri äh, viimase avatuse ja koostöövalmiduse eest. härra Brega leiab, et mis puudutab fraktsioonide vahelisi sidemeid äh, noh, ÜRO äh, Üldassamblee ettevalmistamiseks äh, leiab, et prioriteetide väljatöötamine tähendab selgete ettepanekute väljatöötamist, et selgeks teha, millised ettepanekud meie jaoks tegelikult on olulised. sooviks, ta soovis ühtlasi, et ma edastaks teile konkreetseid ettepanekuid, mis äh, puudutavad siis äh, õigusriigi alase kõrgetasemelise kohtumise ettepanekuid selles, mis puudutab äh, rahu ja julgeolekut. oluline on see, et tuleb selgeks teha ka seda, milliseid, millist rolli tuleb mängida, peavad mängima kohalikud organisatsioonid nagu Kesk-Aafrika Vabariigi ja Mali kriis seda näitas ning samuti tuleb tegeleda rohkem ennetusega selleks, et äh, paita, ette paremini kaitsefunktsiooni. Äh, variraportöör leiab ka, et äh, keskpikas ja pikas perspektiivis tuleb rõhutada seda, et Euroopa Liit peab rääkima ühel häälel ja mitte ainult Euroopa Liidul no, on vaja oma eh, kohta Euroopa, eh, ÜRO Julgeolekunõukogus ning seega eh, palutakse toetada to, muudatusettepanekut viiskümmend seitse, mille esitas Aramian Mon. mis puudutab seda, mis toimub aastast kaks tuhat viisteist, millest rääkis proua Neis, siis härra Preda esitas muudatusettepanekud, mis rõhutavad seda, et Euroopa Liit tuleb tegi-, peab tegutsema ühtses ühes raamistikus, et meil oleks selged rakenduskriteeriumid äh, ning kaasaks äh, ühtlasi äh, meie tegevust jätkusuutlikkuse arengu nimel. ning veel üks küsimus, mis puudutab arenguprogrammi aastast kaks tuhat viisteist, härra Preda leiab, et tuleb toetada ettepanekut lõigus B võib jääda mulje, et Euroopa Liit ei eh, soovi eh, panustada eh, finantsküsimustesse, kuigi tegelikult Euroopa Liidu resolutsioon kaks tuhat kolmeteistkümnenda aasta detsembrist näitab, et Euroopa Liit soovib panustada arenguküsimuste toetamisse. seega härra Preda seisukoht on, et me paluksime härra raportööri, härra Lambsdorfi, et toetataks muudatusettepanekut nelikümmend üheksa, mis Euroopa Liidu Nõukogu eh, avaldust selgelt, eh, selgelt toetab. suur tänu. mina pean esindama siin kolleeg Maria Munizi, tema on samuti variraportöör sooviksin nüüd kokku võtta äh, temapoolsed seisukohad. sii-, ta esitas mitmed muudatusettepanekud meie fraktsiooni nimel, kuid äh, meie äh, fraktsioon toetab ka kõiki muudatusettepanekuid, mis puudutavad naiste õigusi, nelikümmend neli ja nelikümmend kolm Rožaklilt, samuti ka muudatusettepanekut nelikümmend neli. leiame et naiste õigused on Euroopa Liidu eh, kõigi tegevuste keskmeks ning meie fraktsioon toetab eh, eh, ka seda, et töötataks veel rahvusvaheline definitsioon kliimapõgenike kohta, mis puudutab Süüriat, siis leiame, et tuleb kokku panna rahvusvaheline sõltumatu komisjon, mis uuriks kõigi väidetavaid inimõiguste rikkumist ning rõhutab äh, et kuritegudes, äh, kurite-, äh, et süüdlased peavad astuma rahvusvahelise kohtu ette. proua Neits, kas te soovite kokkuvõtte teha? ma arvan, et äh, kolleegid, kolleegide märkused, mis puudutasid ka härra Preda muudatusettepanekut nelikümmend üheksa, siis ma pean äh, resolutsiooni autoriga konsulteerima tema seisukoha kohta. ma ei saa lihtsalt öelda jah või ei. kuid tänan kõiki kolleege nende panuste eest ja loodetavasti homne hääletus läheb hästi, aitäh. loodame seda meiegi. nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, mis eh, on siis eh, soovitus nõukogule komisjonile Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu Iraani strateegia kohta, aga kuna Marie Munist ei ole siin, siis peame selle edasi lükkama. me peame hääletama ilma aruteluta, sest äh, raportööri pole siin. proua Šak, kas te olete variraportöör? härra Salafranca, kas enne härra Salafranca või mina? lihtsalt äh, menetluslikult. kas äh, oleks võimalik pisut varem teada saada, äh, kas mõni raportöör ei ole kohal, ja on üks põhjus, miks ma siin olen, just see, et ma soovisin arutada seda küsimust, see on väga oluline, ma saan loomulikult aru, et eh, kolleegidel on muid asju samuti teha, kuid oleks tõesti vähim, mida oodata ja hea kolleeglik, eh, kui öeldakse, et eh, öelda ette, et kolleeg ei tule kohale ja muudatused ja et muutub päevakord. jah, mis teha, aga nii see kord juba on, härra Salafranca. suur tänu teile, soovin öelda, et härra et proua Saagil on täiesti, Jahhel on täiesti õigus ja sooviksin öelda seda, et äh, minu meelest ei ole see sugugi sobilik, et äh, me peaksime homme hääletama, ilma et arutelu poleks toimunud, mina ei ole sellega nõus. minu variraportöör delegeeris oma seisukoha mulle selles arutelus, siin on teiste fraktsioonide esindajad olemas ei ole aktsepteeritav, et toimub hääletus äh, ilma, et arutelu toimuks. ma paluksin, et me võiksime seda asja arutada, mul on väga kahju, et raportööri siin kohal ei ole. ja veel enam, et äh, ta ei ole äh, oma ülesandeid delegeerinud mõnele kolleegile, kui te otsustate, et hääletust, et arutelu ei toimu, siis homme ei saa hääletada ei ole aktsepteeritav, et sellised, selline olukord tekiks. nii et äh, mõned äh, fraktsioonid on oma variraportööride asemel saatnud nende esindajad, ei ole lubatav, et äh, niimoodi käitutaks. kui te tahate homme hääletada, siis peame arutelu või vastasel korral me seda raportit homme ei hääleta sest ei saa hääletada raportit, kui eelnevalt ei ole toimunud selleteemalist arutelu. As far as I know, there was a meeting of the shadow nii palju kui mina tean, toimus kohtumine variraportööridega selle raporti kohta, nii et ma tean, et kokkulepe on selles osas toimunud. nii et poliitiliselt rääkides oleme osa arutelust äh, toimunud, me võime arutelu pidada ilma, et äh, raportöör oleks kohal. nii et äh, kui te nõuate, võime nii teha. ja siis esitame tulemused proua raportöörile. see on ainuke võimalus. vastasel korral ei saa me selle küsimusega ühele poole praeguse parlamendi koosseisus. mitte sellepärast, et minu fraktsioon sellega tegeleb vaid küsimus ise on oluline. Te teate, et praegusel hetkel on läbirääkimistel väga keeruline hetk. nii et äh, mina arvan, et selline võiks olla kompromiss, kui te sellega nõus olete. okei okay., ja mis see salafrank? jah, härra Salafrank, härra Salafranka, palun. härra esimees, täpselt seda ma ütlesingi. kuid äh, peame lähtuma sellest, et me toimime, tegutseme demokraatlikus organisatsioonis. mul on väga hea meel, et selline kohtumine toimus, kokkulepeteni jõuti, kuid see ei tähenda seda, et võiks loobuda arutelust, kus võivad osaleda kõigi komisjonide liikme, kõik komisjoni liikmed. sellepärast, et kui kohtumised toimuks ainult variraportööride tasune, tasemel, siis me ei peaks üldse siin komisjonis kokku tulema soovin teile lihtsalt öelda seda, et kui te tahate homme seda raportit hääletaksime, siis äh, peab täna toimuma äh, arutelu. sest äh, see ongi ja see ongi teie ettepaneku mõte ja, ja täpselt nii. nii et hakkame siis arutama. jah, palun. Ah. Yeah. Vidal Quadras, teil on mm, protseduuriline küsimus variraportöörid. proua Kromberg. olete variraportöör, nii et teil on sõna. Thank you, chair and I am glad we suur tänu, mul on hea meel, et see arutelu toimub. Eh, mina, meie fraktsioon tervitab seda raportit, praegusel hetkel läbirääkimised toimuvad, proua Ashton külastas just Iraani. on oluline, et eh, raport ei võta arvesse ainult äh, seda, mis läbirääkimised keerulisemaks muudaks, peaks härra Rohanile andma võimaluse lõpliku kokkuleppeni jõuda ja me ei e, tohiks äh, rikastamisele lihtsalt punkti panna, vaid äh, peaksime edasi tegutsema. sooviksime rohelistena rõhutada kahte aspekti on väga oluline tihendada suhteid Iraaniga, me räägime siin äh, Iraani, Euroopa Liidu Iraani strateegiast, küsimus on ka selles, mis äh, toimub pärast äh, lõpliku kokkuleppe saavutamist. Euroopa Liit peab olema nähtav, praegusel hetkel on, toimuvad kaubandusläbirääkimised, kultuurilised, kultuurivahetusprogrammid, et me saaks aru üldse, mida tavakodanikud äh, arvavad koostööst Euroopaga. seega on oluline, et äh, me, et teil peaks olema delegatsioon Iraanis, palusin, äh, et välisasjade komisjoni esimees saadaks kirja, kus öeldakse, et selline delegatsioon peaks avatama võimalikult kiiresti, selleks peaks olemas olema ka vahendeid. tahaksin rõhutada ka seda, et raport on hea ta äh, ei tegele detailselt äh, inimõiguste küsimustega. ei te, ei maini konkreetselt isikuid, kelle inimõigusi on rikutud, kuid samas tuleks menetlused paika panna äh, ning samuti on rõhutatud mõningaid tingimusi sellise arutelu pidamiseks, nii et toetame dialoogi inimõiguste osas Iraaniga ning ka erinevaid äh, läbirääkimisi, see on äärmiselt oluline delegatsioon samuti. nüüd, nüüd ma paluksin härra Salafrankat, et ta võtaks sõna. härra esimees, minu äh, fraktsiooni variraportöör ei saanud täna siia tulla seoses sellega, et tal on seoses valimistega olulisi äh, kohustusi soovis lihtsalt öelda, et Rahvapartei poolsed muudatusettepanekud äh, äh, soovivad väljendada teatud äh, heameelt ettepaneku, edusammude üle, samas soovitakse kõik meie sammud siduda inimõiguste olukorraga. samuti toetame enamust muudatusettepanekutest ning kuna meil ei ole raportööri kohal, siis ei ole ähm, täpsemalt äh, mõtet hakata rääkima paljud mõnemustest muudatusettepanekutest. suur tänu teile. Well, thank you very much uh,. Mrs Shaka, please. suur tänu ja proua Shaki, palun. suur tänu teile. tahaksin rõhutada, et kuigi ma olen äärmiselt pettunud selles, et äh, asjad on nii läinud, nagu nad on. leian ma siiski, et äh, hääletama homme peaks, sest see on äärmiselt oluline. minu muudatusettepanekud äh, soovitusele Euroopa-Iraani strateegia kohta võtsid aluseks ka Iraani delegatsiooni visiiti möödunud aasta detsembrist nägime seda, millised äh, võimalused olemas on äh, lisaks väga tehnilistele tuumaläbirääkimistele, äh, millest meie parlamendiliikmetena olulisena, oluliselt ei osane, lisaks inimõigused olid väga olulised. minu muudatusettepanekud puudutavad naiste õigusi, sõnavabadust, pressivabadust online, offline ning äh, Eh, kinnipeetavate õigusi, tihtipeale pole kinnipeetavatel õigust kohtuda advokaadiga, samuti eh, kohtuistungid eh, toimuvad väga ootamatult ning tihtipeale on nende tulemuseks näiteks hukkamised samuti arutasime olukorda Afganistanis, mis saab pärast kahe tuhande neljateistkümnendast aastast eh, näiteks läbi Iraani eh, jõuavad Euroopasse Afganistanist pärit narkootikumid. arutasime seda küsimust ning eh, peaks olema võimalus kokkulepeteni jõudma ning samas sel-, peab olema selge see, et ühtegi kahtlusalust ei tohiks Euroopa abiga olla võimalik surma mõista. me peame selgelt ütlema, et kui me teeme koostööd Iraani võimu esindajatega, siis äh, selliseid, äh, selliseid äh, arenguid ei tohi lubada. samas äh, tuleb mõelda ka selle peale, mis saab siis, kui lääneriikide väed lahkuvad Afganistanist, ärgem unustagem, et Iraanis elab miljoneid afgaani põgenikke ning nende olukord on tihti üsna raske. paljud küsimused, mis puudutavad näiteks äh, üliõpilaste vahetust ning äh, kultuuriorganisatsioonide koostööd ning samuti ka äh, muid ühiseid huviküsimusi, neid tuleks arendada Euroopa diplomaatilise esinduse abil. koha peal eh, meile öeldi, et eh, ühiste jõubu pingutuste abil on meil võimalik teha rohkem edusamme kui üksikute individuaalsete pingutuste abil. oleme näinud teatud esialgseid tulemusi tuumaküsimustes ning äh, me ei tohi olla naiivsed, üks põhilisi küsimusi, mida me arutasime, mis on Euroopa Liidu jaoks väga keeruline, puudutab äh, Süüria sõda, mis peab lõppema ja võimalikult kiiresti võttes arvesse, milliseid nagu tohutuid inimkannatusi on see põhjustanud äh, miljonitele inimestele, eriti just naistele ja lastele õnnetuseks. Iraani roll on äärmiselt äh, negatiivne, toetatakse terroriorganisatsiooni nagu Hezbollah, mis äh, seda, selle sõjapidamises osaneb. terrori lõpp selles piirkonnas, massihävitusrelvade kasutamise lõpetamine tuleks küsimusele võtta, me peaksime seda endiselt tõstatama läbirääkimistes iraanlastega. see e, tähendab seda, et me loodame jõuda e, jõuliste tulemusteni e, Iraani Eh, küsimustest, peame välja töötama, milline on Euroopa strateegia, peame olema pragmaatilised, peame olema realistlikud, peame üritama leida ühisosa, et eh, jõuda edasi inimõigustega, ka narkokaubandus küsimuse arutamisel tuumaküsimustes peaksime sellele keskenduma, loodetavasti jõuame konstruktiivsete tulemusteni homme. suur tänu, härra Tšanov you, uh, Mr. President. Well, very brief. aitäh, härra esimees, minu fraktsioon ei soovi siin Iraaniga suhteid niimoodi äh, kohe selgelt välja tuua, ma saan aru, et iraanlased puhul me meil on olnud väga raske nendega häid suhteid üles ehitada ja äh, Nad ei olnud alati valmis läbi rääkima, aga siin on tõesti lootus, et need asjad on nüüd muutunud, nii et see Genfi konverentsi kurss on väga hea, eriti kui see toob endaga kaasa ka tuumaprogrammi ülevaatamise. meil on teatud kõhklusi ka selles osas, et Iraan peaks olema Süüria läbirääkimistes sa-, täieõiguslik partner. ja meil on kõhklusi ka selles osas, kas meil on õige sõnum siis, kui me saadame Teherani täieliku delegatsiooni, võib-olla meil võiks seal olla välisteenistuse diplomaat või keegi, kes juhib neid küsimusi aga ma kardan, et terve delegatsiooni saatmine oleks jälle küsimus, mida Iraan kasutaks ära ja ütleb, et meie tunnustame neid hoolimata sellest, et seal õudseid inimõigusi rikutakse, kus tõesti äh, surmanuhtlust määratakse ja viiakse elu, ellu ka noorte peal, kus seksuaalvähemusi kiusatakse tagasi, taga, nii et ma arvan, et siin meie arvates tuleks teha kohendusi. suur tänu, härra Vidal Quadras, palun! I think that um, caution, caution should be our guideline when making recommendations. aitäh, ma arvan, et me peaksime olema ettevaatlikud, kui me teeme ettepanekuid Euroopa Liidu Iraani strateegia kohta. jah, meil on novembrikuust kaks tuhat kolmteist Genfi konverentsi tulemused ja need on tõesti äh, korralikud, aga kui me vaatame neid muudatusettepanekuid, millele on alla kirjutanud Tunne Kelam, mina ja paljud minu fraktsiooni liikmed, ei tohiks me ära unustada ka seda, et see riik on ikka veel rikkumas äh, mitmeid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone ja ka massihävitusrelvade piiramise lepingut nii et me ei peaks siin võib-olla nõudma rohkem sanktsioone, aga me peaksime pigem lootma, et see ajutine kokkulepe vormitakse ümber lepinguks. Iraan on mõned süümevangid vabastanud, seda eelmise aasta septembrikuus, aga me ei peaks sellepärast nüüd oma silmi kinni panema äh, nende surmanuhtluste, vahistamiste, piinamiste ees, eriti mis on suunatud vähemustele ja poliitilistele aktivistidele. eelmise aasta suvel tuli nüüd võimule mõõdukas valitsus, samal ajal aga nelikümmend inimest on jällegi üles poodud, nii et me peaksime nõudma, et äh, Iraan annaks viisa ÜRO eriesindajale, kes tegeleb inimõigustega. ja veel üks väga tähtis küsimus. mul oli kohtumine proua Palliga, Nobeli rahupreemia laureaadiga ja tema tõesti ütles, et see küsimus on väga tähtis kui eri, ÜRO inimõiguste eriesindaja Iraanis ei saa riiki siseneda selleks, et seal kohapeal töötada, siis millest me siin üleüldse räägime? kompromissettepanekus öeldakse, et me peaksime toetama eriesindaja tööd. aga see kõik on liiga hägune, me peaksime ütlema, et me nõuame Iraani ametivõimudelt, et nad annavad eriesindajale viisa selleks, et ta saaks riiki siseneda ja kohapeal olukorda kontrollida, uurida vaata, milline on inimõigustealane olukord. kui me seda ei tee, siis me põhimõtteliselt ei tee mitte midagi. ja lõpetuseks see soovitus, et Iraan peaks tulema läbirääkimiste laua taha Süüria konfliktis mulle tundub, et siin te unustate, et probleeme ei saa olla osaks lahenduseks, me peame siin hukka mõistma Iraani aktiivse toetuse Assaadi režiimile. praegusel hetkel me tõesti peaksime olema väga ettevaatlikud, meil on siin ajutine leping, mis kehtib ja nüüd tuleb lihtsalt ära oodata ja vaadata, kas Iraan täidab need sätted ja hakkab ka rohkem koostöövalmidust üles näitama. aitäh, sõõr Robert, palun. You, you didn't? ma ei soovinud sõna. vabandust, siis ei ole mul siin õiget informatsiooni edastatud. ma sekkuksin, sest äh, mul on kolleeg Marialt mõned äh, punktid ja ma loen need teile ette. on kolm põhilist punkti. esiteks, me hääletame, meie fraktsioon hääletab muudatusettepaneku seitsekümmend kolm vastu, millega siin kustutatakse ära see nõue, et avada Euroopa Liidu delegatsiooni esindus Iraanis. ma arvan, et osades fraktsioonides oli selles küsimuses ka eriarvamusi, ma kuulsin teie arvamused ära, anname need kõik Mariele edasi. sada viiskümmend kuus on teine muudatusettepanek, kus räägitakse parlamentide vahelistest visiitidest koha peale selleks, et kodanikuühiskonna esindajatega kohtuda raporti autor aga leiab, et nendest äh, visiitidest ei ole mitte mingit kasu ja muudatusettepanekud kakskümmend ja kakskümmend kaks Rahvaparteil, kus mainitakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone. Äh, see ei ole hea, sellepärast et ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed on nüüd äh, rääkimas sanktsioonidest ja seda hoolimata nendest resolutsioonidest, nii et siin on meil tõesti sõnade ja tegude vahel suur vahe. nii et need punktid on välja toodud äh, Marial ja homme toimub meil hääletus ja siis otsustame. okei okay., thank you very much. aitäh. Läheme nüüd järgmise raporti juurde, milleks on proua Ojulandi raport, aga teda pole kohal, aga härra Watson, Sir Graham äh, asendab teda räägime ühistest viisapiirangutest Venemaa ametnike jaoks, mis olid kaasatud Sergei Magnitski juhtumisse, ma arvan, et varsti tekib meil probleem, et äh, miks me neile ei anna üldse viisat, et kas see on Magnitski või Krimmi asi, aga selline see olukord praegu on, nii et Sir Graham, teil on sõna, palun. suur tänu, härra esimees äh, minu kolleeg Kristiina Ojulandil on väga kahju, et tal ei olnud võimalik täna siia tulla, aga ta eelmisel nädalal Strasbourgis äh, kohtus variraportööridega ja ma arvan, et meil on nüüd tegemist soovitusega, mille üle võib veel sellel nädalal hääletada. tundub, et äh, üleüldiselt on meil toetus olemas sellele soovitusele, kuhu on kaasatud ka äh, nimede nimekiri, aga võib-olla sotsiaaldemokraadid ei toeta seda, sest tegemist on nii-öelda ain-, ainus selle fraktsiooni siiski väga kõrgesti austatud liige on siin kohal. ärge nüüd siin äh, pianisti maha laske, ütleb selle peale härra esimees. mul on väga hea meel, et härra Bill Browder on täna siin, ta oli üks härra Magnitski klientidest ja on tõesti väga suure kampaania maha pidanud selleks, et äh, vähemalt mingitki õiglust Magnitski juhtumisse tuua. taustaks, härra esimees, nagu te teate, on soovitus, äh, mille veebruarikuus kaks tuhat kaksteist minu juhtimisel vastu võtsime, nimelt et meil oleks järjekindel poliitika režiimide vastu äh, Äh, mille vastu me kasutame piiravaid meetmeid ja oktoobris kaks tuhat kaksteist võtsime me vastu esimese soovituse selleks, et sisse viia ühised äh, viisapiirangud äh, Vene ametnikule, kes olid kaasatud Sergei Magnitski juhtumisse. selle algatusele järgnes sarnane algatus USA-s selleks, et reisipiiranguid kehtestada samadele ametnikele ja ka teistele, kes olid kaasatud inimõiguste rikkumisse Venemaal. meie soovituses kahe tuhande kaheteist aasta oktoobrikuus kutsusime nõukogu üles koostama nimekirja nendest Venemaa ametnikest, kes olid kaasatud Magnitski juhtumisse selleks, et nad panna viisakeelu nimekirja. kahjuks nõukogu ei vastanud, samamoodi ei teinud seda ka kõrge esindaja ega ka välisteenistus nad kas üleüldse ei pannud seda üld- ja välisasjade nõukogu päevakorda või nad ei andnud teavet parlamendile selle kohta ja sellepärast äh, minu kolleeg äh, Kristina Ojuland leidis, et me peame veel kord seda küsimust arutama ja seekord panime me siis ka soovituse nimekirja, soovituse tekstiga nimekirja sisse. siin on kolmkümmend kaks nime ja kompromissettepanek Rahvapartei variraportööriga oli, et üks D punkti paneme ja mulle tundub, et see tekst on teile antud teda, ka seda arvestades, et meil et muu hulgas pannakse Venemaa kodanikele peale ka veel see viisapiirang ja ma loodan, et sotsiaaldemokraadid toetavad seda ja siin on veel ruumi teha ka muid äh, muudatusi nimekirjale, sellepärast et see nimekiri praegusel kujul, siin on kuusteist isikut, kes on ka USA viisakeelu nimekirjas ja siis veel kuusteist inimest, kes olid äh, kaasatud äh, Sergei Magnitski kohtuprotsessi pärast tema surma ja ma tahan teha veel ka mõned poliitilised märkused selle algatuse kohta ja otse loomulikult me saame aru, et komisjon ja nõukogu peaksid olema need institutsioonid, mitte Euroopa Parlament, mis otsustab viisapiirangute üle, see on lepingutes kirjas. aga me tõesti arvame, et nad peaksid äh, reageerima ja vähemalt vastama nendele taotlustele, mis meie teeme. see soovitus on otse loomulikult sümboolse tähendusega, aga meie arvates on tegemist tähtsa algatusega. me näitame, et kurjategijad ei saa lihtsalt äh, ringi reisida ja kasutada finantsteenuseid ükskõik kus neile sobib Euroopa Liidus ja kui me selle soovituse vastu võtame, siis me anname kaks poliitilist signaali, ühe nõukogule selleks, et neid soovitusi tõsisemalt võtta ja kõrge esindaja ka ja teiseks me anname tegelikult ka signaali Venemaa kodanikele, et me näitame üles solidaarsust ja et me tõesti äh, järjekindlalt äh, mõistame hukka nende inimeste tegevuse, kes äh, tihti juhivad Vene riiki. aitäh, härra Salafranca, palun. suur tänu teile. suur tänu ka proua Ojulandi esindajale kes esitas meile raportid Euroopa Rahvapartei nimel, soovin öelda, et oleme alati toetanud selle, seda, et see teema oleks päevakorras, me peaksime jõuliselt reageerima sellistes küsimustes ning küsimus on ainult selles, kas Euroopa Parlament peaks musta nimekirja lisama teatud isikud või peaksid sellega tegelema peaks, sellega peaksid tegelema äh, meie äh, ministrite nõukogu liikmed. leiame, et äh, need kolmkümmend kaks isikut, kes on mainitud, peaks olema mustas nimekirjas. meie oleme oma muudatusettepanekud tagasi võtnud ja homme toetame seda raportit sellistel tingimustel, nagu seda härra Watson esile tõi, aitäh. Thank you very much, Mrs Lohmiller, please. suur tänu, proua Lohmiller, palun. aitäh. soovin ka öelda Roheliste fraktsiooni nimel, et me toetame neid soovitusi ja võib-olla peame ka selgeks tegema täna, mis on otsus sanktsioonide suhtes, sest üks osa neist sanktsioonidest, mis on Krimmiga seoses kehtestatud, on samasugused nagu Manitski juhtumiga seotud inimestele kehtestatud sanktsioonid, nii et selle peaksime selgeks tegema. palun, Sõrgramm. suur tänu, eesistuja me teame muidugi, et nõukogu täna otsustas kehtestada varade külmutamise ja reisikeelu nende isikute suhtes, kes on seost-, seotud tegevustega, mis ohustavad äh, Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ja sõltumatust ja me muidugi tahaksime teada, kas need samad isikud, kes on seotud Magnitski juhtumiga, nii nii et äh, teie märkus, äh, teie tähelepanek eesistuja on täiesti õige. meil äh, toimub siis hääletus homme ja lähme viimase päevakorrapunkti juurde. see on siis Kristof Liseki raport Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise raamlepingu kohta ja et mõõtusettepanekuid praktiliselt ei olegi, siis ei ole aruteluks vajadust, hääletus toimub samuti homme. ja hääletused algavad homme kell üheksa viisteist hommikul see tähendab, et kell üheksa peaksid kõik juba valmistuma hääletuseks ja üheksa viisteist alustame sellega. ja katkestame siis praegu meie koosoleku ja kohtume jälle homme, suur tänu kõigile!